Good morning, colleagues. Um, we indicated a later start this morning of tere hommikust, kolleegid, me äh, leppisime kokku, et me alustame täna üheksa viisteist, aga aitäh kolleegidele, kes õigel ajal kohale tulid, esimese teema raportöör on siin olnud juba mõnda aega, nii et me saame alustada ja üksteist nelikümmend viis on meil elektrooniline hääletus, nii et äh, kolleegid, palun äh, võtke kaasa oma elektroonilised hääletuskaardid ja punkt viis päevakorras on edasi lükatud. nii et nüüd me saame alustada tänast päevakorda punktiga neli, mis äh, tähendab siis ülevaadet äh, läbirääkimistest, äh, mis puudutavad Euroopa Liidu turvaliste päri-, ühisturvaliste päritoluriikide nimekirja rahvusvahelise kaitse seisundi andmise jaoks raportööriks on Sylvie Guillaume. üheksateistkümnendal novembr-, oktoobril toimus Äh, triloog ning palun, Silvi, anna meile ülevaade sellest. aitäh, aitäh, et äh, annate mulle sõna selleks, et soojendada seda saali, mis on täna natuke jahe ja meil on olnud äh, trialoogid äh, ja mm, saangi nüüd võimaluse rääkida teile sellest, mis on toimunud. teine triloog, mis toimus üheksateistkümnendal oktoobril äh,, oli suunatud sellele, et arutada äh, ettepanekuid ja vastuettepanekuid ja e-, ja selleks, et äh, keskenduda nendele punktidele, mis äh, parlamendi ja nõukogude vahel probleeme tekitavad. on neli peamist teemat, mida ma jällegi kordan siin teie ees, mille osas meil toimuvad arutelud komisjoni ja nõukoguga. esimene puudutab Euroopa ja liikmesriikide nimekirjade harmoneerimist, ma tuletan meelde, et äh, libe komisjoni vastu võetud äh, seisukohas äh, me oleme kaotanud ära ähm, sellise mõiste nagu liikmesriikide ähm, turvaliste päritoluriikide nimekirjad, aga nõukogu seda ei taha ja siis ongi ette nähtud, et paralleelselt kehtiksid äh, Euroopa Liidu nimekiri ja liikmesriikide nimekiri, et parlament on võtnud vastu tugeva seisukoha äh, ja kaotades ära liikmesriikide nimekirjad, tahtsime tugevdada ettepaneku harmoneerivat mõju. me pakkusime välja, et kolme aasta jooksul võiks äh, liikmesriikide nimekirjad ära ka kaotada, et need ei kaoks ära üleöö ja et äh, ette oleks ka nähtud äh, konkreetsed ettepanekud äh, ülemineku jaoks, me selgitasime seda nõukogule, nõukogu aga soovib, et alaliselt jääksid alles nii liikmesriikide nimekirjad kui Euroopa Liidu nimekiri, meie meelest on see kaootiline, see ei võimaldaks lähendada praktikaid liikmesriikides turvaliste päritoluriikide ähm, osas et kui et äh, lõpptulemusena on meil äh, väga palju äh, erinevaid liikmesriikide nimekirju, mida me ei ole soovinud. nii et nõukogu on üritanud seda arutelu edasi lükata ja siduda seda äh, menetluste aruteluga, mis praegu ka toimumas on. nii et me jätkame arutelu, üritame leida lahendust selles küsimuses, mis võiks olla rahuldust pakkuv ja, ja teine küsimus puudutab metodoloogiat meil on õnnestunud edusamme teha üsna olulisel määral üldiselt äh, nõukogu oli nõus äh, kaasata, äh, kaasama vabaühendusi infoallikatena, kes siis võiksid anda infot EASO-le nimekirjade koostamise jaoks. meil on vaja veel täpsustada vabaühenduste rolli, kõrgesindaja rolli ja me tahame selles vallas edasi liikuda, aga me ei taha äh, sellist konstruktsiooni, millest lõppkokkuvõttes midagi kasu ei ole, kus vabaühendused oleksid küll kaada, kaasatud, aga millest midagi kasu ei oleks ja me oleme ette näinud ka teatava ähm, sätte, mis võimaldaks ähm, tagada ähm, rahuldus, rahuldava olukorra, nii et vabaühendused oleks kaasatud. ja üks aruteludest äh, kardetavasti kujuneb keerukamaks, äh, sest äh, see mõte, et me saame ettepanekuid nõukogult, mis on lihtsalt marginaalsed või kosmeetilised muutused, aga tegelikkuses tähendab see seda, et nad ei taha arutada põhiõigusi seoses selle teemaga, seoses turvaliste päritoluriikide nimekirjaga ja tahavad tegelikult äh, seda arutelu edasi lükata varjupaigamenetluste äh, direktiivi arutelu ähm, juurde. ja meie seda ei soovi ja see ei, ei ole ka kirjas niimoodi libe komisjoni äh, seisukohas, mis puudutab Euroopa Liidu ühist turvaliste päritoluriikide nimekirja. me ei taha, et tegemist oleks lihtsalt sellise abstraktse kon-, kontseptsiooniga, mis ei oleks kooskõlas te inimeste tegeliku olukorraga, aga nendes ettepanekutes, millega tuli välja komisjon, meil on uued ettepanekud ja nendes turvaliste päritoluriikide äh, kontseptsioon ja selle äh, tagajärjed on kohustusliku iseloomuga. nii et äh, põhiõiguste küsimuses on asi olnud keerukas. ma arvan, et äh, arutelud peavad jätkuma, ehkki nad on keerulised ja viimane asi, viimane kontseptsioon, mille kallal me tööd teeme, on äh, peatamismehhanism. ka selles osas oleme edusamme teinud, üsnagi olulisi edusamme meenutan meie kolleegidele, et peatamismehhanismi kontseptsioon tähendab seda, et on võimalik peatada mõne riigi äh, staatus turvalise päritolu riigiga, kui äh, see kriteeriumitele ei vasta. komisjonil, äh, nõukogul on võib-olla suhteliselt sarnane soov, aga aga vaja on veel konkreetsetele tulemusteni jõuda nii et äh, need olid siis need peamised äh, neli teemat, äh, millega me tegelesime, meil on, me oleme teinud edusamme ja tahtsin nõukogule edasi anda seda sõnumit, et et meie seisukohad, mis on meie jaoks väga olulised, neile me jääme kindlaks ja kindlasti me jätkame suhtlust nende teemade osas ja tahaksin äh, tänada siin kõik, kogu tehnilist meeskonda, äh, kõiki variraportööre, kes on väga aktiivselt osalenud nendes aruteludes, aitäh! aitäh, Silvi, väga ammendav äh, ülevaade. meil on ainult üks küsimus, mille soovib esitada proua Anderson. see ei ole tegelikult küsimus ma olen üks äh, variraportööridest ja tahaksin tunnustada raportööri poolt tehtud äh, tööd viimastel kuudel. ja tahaksin äh, korrata seda, mida raportöör ütles, et me peame jääma kindlaks sellele, et et äh, nõukogu soovib äh, põhiõiguste küsimuse välja tuua sellest, mm, sellest küsimusest ja käsitleda see, e, seda edasi varjupaigamenetlustega seoses, aga see on väga oluline, et äh, neid ka siin käsitletakse, ei ole mingit garantiid, et et tulevases varjupaigamenetluste direktiivis põhiõigusi olulisel määral kasutatakse, käsi, käsitletakse, kui neid üldse seal käsitletakse, ja tahaksin lisada sellele, mida raportöör rääkis, äh, seda, et väga oluline on, et neid tekstis käsitletakse, meil ei, me ei soovi mingeid äh, järeleandmisi teha selles osas ja ma arvan, et teised raportöör ja teised äh, variraportöörid on samal arvamusel, eriti sel nädalal, kui me näeme, mis toimub Türgis, et kuidas üksteist äh, parlamendiliiget on äh, seal arreteeritud ja kui me mõtleme, millised on selle tagajärjed, Türgit ei saa kuidagi pidada turvaliseks päritoluriigiks inimestele, kes Ähm, põgenevad tagakiusamise eest, kui Türgi ei ole isegi omaenda kodanike jaoks turvaline. ja see on muuhulgas üks väga oluline põhjus, miks äh, põhiõigused on väga olulised selle küsimuse kontekstis. aitäh, Silvi, kui teil rohkem kommentaare ei ole, siis aitäh selle põhjaliku ülevaate eest. aitäh, kolleegid, ja nüüd me saame minna edasi viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on siis äh, interneti organiseeritud kuritegevuse ohu hinnang, tegemist on siis Steven Wilsoni äh, tutvustusega äh,, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruannet. härra Wilson just äh, asus oma ametikohale ja on täna meiega selleks, et tutvustada seda raportit. ja teeme väikse pausi, et ta saaks, äh, kuniks ta on valmis ja see on, siin on tegemist slaididega. nii et olete väga teretulnud. ja kui kõik on valmis, siis äh, kuulame esitlust. You could just check if, if there's a colleague free to work the, the slide presentation, if that's okay. okay.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 Um, no Sylvie, you don't need to switch the lights off. Vice ei, tuld ei pea kustutama, eh, Sylvie aseesimehe rolliks ei ole tulede kustutamine saalis. tahtsin lihtsalt eh, teile täienduseks öelda, et proua Guillaume on meil ehm, ka aseesimees siin komisjonis. nii et eh, härra Wilson, tere tulemast ja palun aitäh, daamid ja härrad, aitäh, härra esimees, aitäh abi eest. mul on hea meel siin täna olla, ma tõepoolest juhin küberkuritegude keskust Europolis EC kolm on selle osakonna nimeks, nagu te minu aktsendist aru saate, olen ma ähm, pärit Šotimaalt ja töötanud äh, viimased aastakümned just äh, seal ja nüüd me räägime äh, küberkuriteost äh, ja selle vastasest võitlusest kogu äh, Euroopa Liidus. me räägime kõrgtehnoloogilistest kuritegudest, laste seksuaalsest kuritarvitamisest ja maksepettustest põhiliselt. me oleme eriti rääkinud just ähm, teabe kogumisele internetis siiamaani Äh, kuid oleme nüüd äh, kokku kutsunud ka rakkerühma, kus on kaksteist äh, liikmesriikide eksperti, kes käivad koos, et tegeleda kõige olulisemate, kõige tõsisemate küberkuritegudega Euroopa Liidus ja kogu maailmas. meil oli kakskümmend ähm, juhtumit, millega me tegelesime ja kolmteist neist, nende menetlus viidi lõpuni need olid niivõrd keerulised, et äh, kümme aastat tagasi poleks neid üldse avastatudki. me samuti oleme pakkunud kohtu-uurimuslikku toetust äh, liikmesriikidele, paljudel riikidel ei ole niivõrd keerukate küberkuritegude uurimise ja menetlemise kogemust. me oleme äh, segatud ka äh, küberkuritegude ennetamisse, kui on võimalik neid kuritegusid ennetada, siis ei ole pärast võimalik neid äh, ka uurida kübervõimekuse tõstmine kindlasti on üks olulistest teemadest, et äh, me saame aidata ka liik-, väiksemaid liikmesriike, et nad saaksid küberkuritegude vastu võidelda ja lõpetuseks äh, ka sidusrühmade juhtimine, vaadata seda, mis toimub haridusringkondad, äh, akadeemilistes ringkondades, äriringkondades selles valdkonnas ja see, miks ma täna siin äh, üldse olen, äh, me räägime siin äh, interneti organiseeritud kriminaal, kuritegevuse ohuhinnangust ja kui räägime kuri, küberkuritegevusest, siis tegelikult maastik muutub seal niivõrd kiiresti, et seda, neid selliseid aruandeid olukorra kohta peab koostama iga-aastaselt väga oluline minu jaoks, kui räägime võitlusest äh, äh, küberkuritegevuse äh, vastu Euroopa Liidus, on keskenduda strateegilistele küsimustele, ähm, ja kui me määratleme ka ohud ja võimalused kuritegevuse vastu võitlemiseks, siis on võimalik kokku panna ka meetmed ja eesmärgid. ja neid meetmeid ja tegevusi vaadatakse pidevalt äh, ka üle ja hinnatakse, kas nad äh, vastavad oma eesmärgile ja siis iga-aastaselt on võimalik seda ülevaatamist äh, ja hindamist läbi viia. meie operatiivprioriteedid kaks tuhat kuusteist lähtuvad meie mandaadist, see on siis interneti seksuaalne kuritarvitamine, maksepettuste teema ja küberrünnakud minu jaoks äh, viimased kaks-kolm aastat on üheks olulisemaks äh, teemaks olnud äh, see, kuivõrd mitmeid valdkondi küberkuritegevus puudutab. ma arvan, et te kõik käite ringi nutitelefonidega või siis tahvelarvutitega ja on võimalus, et kuritarvitatakse neid digitaalseid seadmeid, nii et see mõjutab igaühte ja just seetõttu me selliste edasiminekutega selles valdkonnas äh, tegelemegi. ja põhilised probleemid, mis me oleme määratlenud, tooksin need äh, ükshaaval äh, välja. ma leian, et krüpteerimine on üks oluline teema, paljud äh, ettevõtted, kellel on äh, probleeme olnud äh, andmete lekkimisega või varastamisega, kui nad oleksid enam tegelenud krüpteerimisega, ei oleks neid probleeme esile tulnud. et krüpteerimine on väga oluline kogu Euroopa Liidus. see, et kasutatakse seda kuritegelikel eesmärkidel, on muidugi suur väljakutse kutse meie kõigi jaoks. kaks-kolm aastat tagasi pidi olema väga hea arusaam sellest, kuidas krüpteerimine toimub, selleks et seda ära kasutada, kuid nüüd on üha enam äh, rakendusi, äppe, mida on võimalik äh, selle läbiviimiseks kasutada ja seetõttu me näeme, et üha enam on väljakutseid äh, ka tõsise kuritegevuse vallas just sellelt suunalt. minu jaoks on oluline on korrakaitse seisukohast see, et äh, me, äh, meie ametnikud oleksid paremini äh, ette valmistatud selleks, et riske hinnata, kuid krüpteerimine on niivõrd tõhus, et meil ei ole võimalik siin toore jõuga peale minna, me peame kasutama palju nutikamaid vastu, vastumeetmeid veel üks äh, oluline, üha olulisemaks muutuv teema meie jaoks on küberkuritegevus kui teenus. kaks-kolm aastat äh, tagasi oli olukord, äh, kus me pidime omama väga suuri teadmisi, kus kurjategijad pidid omama sellest valdkonnast suuri teadmisi, kuid nüüd on võimalik seda teenust ka sisse osta ja minu jaoks see on üks põhilistest põhjustest, miks me, meil on äh, tegemist äh, niivõrd äh, suure küberkuritegevuse levikuga tänapäeval. ja nende teenuste hulk, teenuste ulatus on väga lai. me ei räägi siin ainult küberkuritegevusest, vaid see puudutab kõiki kuritegevuse liike ja äh, kui me räägime nüüd äh, ka ähm, interneti äh, kuritegevusest, siis me näeme, et äh, Darknetis on levinud äh, suurem juurdepääs näiteks uimastitele, relvadele ja samuti kuritegevuse laste vastu ja nende kuritarvitamine. nii et äh, mitmed kuritegevuse liigid on enda tegevuse sinna ähm, Darkneti üle viinud ja minu jaoks on oluline see, et me Euroopa Liidu üleselt äh, saaksime nende mm, pimeturgudega tegeleda, me tegelikult äh, ei tea, mis seal tegelikult toimub, meil peab olema palju sügavam uurimine, laiaulatuslikum uurimine kahjuks äh, inimesed äh, reageerivad, kurjategijad reageerivad äh, uurimisele väga kiiresti ja kohe on neil ka varuvariandid seal Darknetis toimimiseks välja vaadatud. kui me nüüd räägime laste seksuaalsest kuriteeritamisest internetis, see on minu jaoks üks suurimaid väljakutseid, mis meil korrakaitse valdkonnas praegu on kahe tuhande viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal aastal me tõime prioriteeti, prioriteedina välja just laste seksuaalse kuritarvitamise näiteks äh, pornograafilise materjali fotode levik äh, internetis, äh, nende kättesaadavaks tegemine teistele indiviididele internetis, küsitakse selliseid mittesobivaid kujutisi internetis edastada lastel toim-, leiavad aset väljapressimised ja me näeme, et on päris levinud ka laste enesetapud äh, selliste väljapressimiste tulemusena. ja äh, selline failide jagamine, äh, pedofiilide tegevus on teemad, millega me peame üha enam tegelema, samuti äh, Äh, live streamide korraldamine, kui lapsi ära kuritatakse reaalajas. Äh, Filipiinidel on äh, võimalik siis niimoodi niinimetatud online seksi tellida teenusena ja selliseid teenuseid tõepoolest ka müüakse ja ostetakse. ja on spetsiaalsed foorumid eh, ja on võimalik eh, sellist laste kuritegevust nii-öelda tellida ükskõik kus maailmas iseenda magamistoast Euroopa Liidus. Eh, ohvrite tuvastamine on meie jaoks väga oluline, me kasutame kõiki tehnilisi vahendeid, mis meie kasut-, käsutuses on, kasutame fotopanka selleks, et ohvreid tuvastada, eelmisel aastal äh, meid kutsusime kokku äh, rakkerühma, mis selle tuvastamise küsimusega tegeleb, kakskümmend neli eksperti tuli kokku ja meil oli võim-, oli võimalus tuvastada kakskümmend viis ohvrit, kes, kelle kallal oli äh, toime pandud kõige kohutavamaid äh, küberkuritegevusi live streaming teel, leiti terve grupeering äh, pedofiile Portugalis, kes äh, oli äh, selliseid toiminguid läbi viinud juba aastaid. ja lõpetuseks, kui räägime krüpteerimisest, siis me räägime ka kohtu uurimuslikkusest, teadlikkusest selles äh, vallas, just laste seksuaalse kuritarvitamise vallas. tihtipeale räägitakse sellest, et kurjategijad selles vallas, neid ei ole võimalikki tabada, neil on enda äh, juhised selle kohta, kuidas mitte korrakaitseorganite äh, kätte sattuda, taibatakse seda, et kui üks grupeeringust kinni peetakse, siis on ka teised kohe ohus nii et see on kindlasti, sellel keskendumine on kindlasti väga oluline. Moving back into the high-tech crime world. tuleme nüüd tagasi äh, sellise kõrgtehnoloogilise kri-, äh, kuritegevuse juurde, see on üks meie prioriteete äh, aastaks kaks tuhat kuusteist, viimastel aastatel me näeme, et see nähtus on üha enam levinud, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, on väga palju selgelt sihitud eh, rünnakuid aset leidnud, eh, näiteks nõutakse lunaraha. nii et võib tegemist olla näiteks fotodel põhineva väljapressimisega või siis näiteks väikeettevõtetel kogu andmebaas võetakse äh, Äh, üle ning äh, sellega on võimalik äh, väljapressimisi läbi viia, isegi haiglate puhul on andmebaase niimoodi ähm, nii-öelda pantvangi võetud. me näeme, et isegi valitsuste vastu on selliseid rünnakuid ja kriitilise tähtsusega ühiskondlike teenuste pakkujaid sihtmärgiks võetud, nii et see on üks meie põhi fookuses olevatest äh, tegevustest äh, me näeme, et äh, näiteks Hollandi politsei on kokku pannud just lunaraha teemadega tegeleva rakkerühma, mis saab siis kasutada kõiki korrakaitseorganite poolt kogutud varasemaid andmeid ja kuivõrd oluline see on üldsuse silmis, siis me näeme, et kakskümmend viis miljonit ähm, äh, korda on sellel veebilehel, mis rakkerühm äh, üles pani, äh, käidud juulikuust saati, nii et kogu maailmast on sellel veebilehel käidud, nii et üldsuse huvi on väga suur ja see on ka väga hea näide avaliku ning erasektori koostööst küberkuritegevuse vastases võitluses. nüüd tuleme kübertemaatika ning terrorismi puutepunktide juurde, mis on väga aktuaalne teema. küberkuritegevus teenusena, ma arvan, et on ainult aja küsimus, millal terroristid hakkavad ähm, kasutama Äh, selliseid nii-öelda teenuseid selleks, et meie kriitilist infrastruktuuri rünnata. me näeme, kuivõrd äh, haavatav äh, on ka relva valdkond, et kuidas illegaalsed relvad Darknetis levivad. näeme, et üha enam kasutatakse krüpteerimist ka seda kasutavad ka terrorirühmitused äh, ja on äh, ka käsiraamatud äh, isikutele, kes on terrorismiga seotud, kuidas kasutada kõige kaasaegsemaid tehnikaid selleks, et politseiradarilt välja jääda. sotsiaalmeedia kasutamine, kõik see, sellega me samuti tegeleme How... hiljutised näited küberkuritegevusest on teenustest keeldumine, see tähendab seda, et terve hulk arvuteid on kontrollitud kurjategijate poolt ning paljud veebileheküljed ei tule toime kogu selle liiklusega, mis sealt läbi läheb ja siis ta lihtsalt suletakse. sellised asjad on juhtunud viimasel ajal ka asjade internetis väga palju. kõikvõimalikud jälgimisseadmed, turvakaamerad, kõik need on ühendatud internetti ning kõik ning tõesti internet ei pea praegusel hetkel sellele vastu, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks oleme me planeerinud, et oluliselt, et olu, olukord muutuks teistsuguseks, sest et praegusel hetkel kõik need ühendatud äh, vidinad on tegelikult väga haavatavad, kurjategijad saavad neile väga-väga kiiresti kallale, näiteks eelmisel nädalal Libeeria lõigati internetist täiesti, täiesti ära just nimelt sellepärast, et asjade internet äh, oli üleküllastunud kõikvõimalikest ühendatud vidinatest. minu arvates on siin näha Euroopa Liidu jaoks tohutut potentsiaali. me teame, kuivõrd sõltuvad me oleme kõikidest teenustest ja asjade internet ning selle ulatus on asi, millele me peame kahtlemata tähelepanu pöörame, me peame üritama kõikide seda ähvardavate ohtudega võidelda. nüüd Euroopa Liidu ühtne digitaalse turu, turustrateegia. siinkohal me oleme ka äh, siin on välja arvestatud umbes nelisada viiskümmend miljardit täiendavat turu, tulu majandusele, kuid see tähendab eelkõige, et meil on siiski tarvis väga turvalist internetivõrku, sest vastasel korral avalik äh, avalikus inimesed, tarbijad lihtsalt ei kasuta seda ning kogu see tulu, mis oleks internetist saada, jääks saamata. praegusel hetkel me vaatame väga hoolega, mis toimub ja kuidas me saaksime võrgustike turvalisust parandada. siiamaani on olnud, on olnud internetikuritegevusega tegelemine teatavate kindlate üksuste teemaks, kuid nüüd me peaksime ühendama jõud õiguskaitseorganid, kelle ülesanneteks on siiamaani olnud kuritegude avastamine, peaksid ühendama jõud, et tegeleda tõhusamalt küberkuritegevusega. see muutub meie jaoks äärmiselt täht-, tähtsaks. meil on juba olemas niinimetatud computer response team kõikjal Euroopa Liidus, kes on praegusel hetkel esirinnas sellega tegelemisel. nüüd ma hakkan liikuma tasapisi järeldusteni. vahemikus kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist on meil konkreetsed ülesanded, esiteks võimekuse raja, rajamine, meie, kogu meie turvalisus, meie võrgusüsteem on täpselt nii tugev, kui on meie kõige nõrgem liige. seetõttu me peame tagama äh, äh, koostöövalmiduse, me peame tagama selle, et äh, võtmetähtsusega küsimused oleksid lahendatud kõikides riikides. me peame üritama kuritegevusega võidelda, küberkuritegevusega kogu Euroopa Liidu ulatuses, me peame töötama välja eh, niisuguse digitaalset maailma mõistvate inimeste kogumi, kes mõistavad Internetti, kõikides riikides õpetatakse lastele keeli, aga praegusel hetkel on oluliselt tähtsam õpetada neile niinimetatud küberkeeli, sest et küberkeel on tulevikukeel ja me peame mitte ainult oma eh, noori harima, vaid ka juba ametis olevaid politseinikke, eh, politseiametnikke, ning see ei ole asi, mida korrakaitse saab üksi teha. minu jaoks on väga oluline, et valitsused, korrakaitse, eh, akadeemikud, teadlased ühendaksid jõud kaitsmaks meie internetti ja tagamaks selle turvalisust. lõppkokkuvõttes on meil tarvis ka uurida, me peame teadma, missugused on küberkuritegevuse tagajärjed. me peame eh, uurima, kust see alguse saab, et me tõesti saaksime ka midagi teha küberkuritegevuse vastaseks või võitluseks. kusjuures minu jaoks kõige olulisem on just see valdkonnaülene iseloom, mis küberkuritegevusel on. meil on tarvis ka niisugust seadusandlust. praegusel hetkel Euroopa Liidus on väga erinevad seadused, me peame seadusi selles valdkonnas harmoneerima, et oleks võimalik paremini võidelda kuritegevusega äh, kübervaldkonnas ja seetõttu vajame me ka täiendavaid selgitusi ja koolitust, miks meil on vaja uusi seadusi? ning lõpetuseks ma näitaksin teile aastaid ja aastaid on kõikides riikides korrakaitse tegelenud erineva paari üksusena ning kõikides ettevõtetes on omad õigus, õiguskaitsemeetmed, kuid nüüd me peame hakkama nägema seda, kõik need, kõik need erinevad osad, kõik need killustatud omaette toimivad üksused peaksid tulema, peaksid tulema kokku, peaksid tegema omavahel koostööd. me peame olema suutelised nägema küberkuritegevust kui üldist terviklikku pilti me peame tagama, et piisavalt inimesi oleks kaasatud ja et inimesed teeksid seda, mida nad peavad tegema. ja lõpi, lõpetuseks ma tahaksin öelda, et ma ei soovi oma sõnavõtuga ainult halbu asju meenutada. ma tahan meelde tuletada seda, et internetis peituvad tohutud võimalused, seal on pöörane potentsiaal, aga me peame olema ka koolitatud, me peame teadma, kuidas ennast kaitsta ning Europol ning teised meie koostööpartnerid on andnud välja ja andmas välja mitmeid info, erinevaid infoallikaid, nii et me peaksime kõik selleks tegema, et ennast ja oma peret internetis kaitsta. suur tänu, daamid ja härrad! suur aitäh ja nüüd ma annan sõna kolleegidele küsimusteks ja kommentaarideks. Äh, suur aitäh kõikehõlmava ja tervikliku ülevaate eest nendel teemadel ning EC3-e tööst. mul on mõningad küsimused ja tähelepanekud. esiteks, missuguseid uusi meetmeid Europol ja EC3 kavatsevad võtta ennetuse valdkonnas, sest et ennetus on tegelikult väga tähtis. mida te kavatsete teha, et ennetustöö oleks tugevam. teine küsimus, kuidas kaasata kõik partnerid, te nimetasite partnerlust kui väga olulise tähtsusega vahendid, kuidas partnereid kaasata küberkuritegevusega võitlemiseks ja küberkuritegevuse ennetamiseks. kuidas te kavatsete tagada riskihinnangud kõikidel tasanditel, nii pii-, nii kohalikul, riiklikul kui regionaalsel ettevõtetes era- ja samuti kolmandaks te kinnitasite ka seda, et krüpteerimise kasutamine on oluline, sellega ma olen igati nõus, aga kuidas parandada dekrüpteerimist ja dekrüpteerimise vahendeid ning tehnikaid? missugune oleks see äh, raamistik, mida teil on vaja, et see süsteem tõhusamaks teha ning neljas küsimus puudutab Darknetti. kuidas võidelda selle vastu, et Darknet ei areneks nii kiiresti, kuidas harmoneerida paremini kõiki selle vastu võitlemise vahendeid Euroopa tasandil, sest et minu arvates praegusel hetkel on Euroopa tasandil tunda harmoneerituse puudust, koostöö puudust eh, just eriti erinevate uute vahendite puhul. seda te ka nimetasite. nüüd viies punkt, te nimetasite ka tulevikuvõimalust võidel-, tulevikuvõimalust, et terroristid võivad käivitada küberrünnakud, mida kavatseb Europol nende vastu teha ja kuidas te hindate neid? ja nüüd, mis puudutab asjade internetti, te selgitasite üsna lühidalt oma seisukohta asjade internetide osas, osas aga, asjade interneti osas, aga minu arvates see on niisugune valdkond, kus tuleks eriti tõsiselt erinevaid koostöid teha, see on teema, mida tuleks arutada ka teistes komisjonides, näiteks ITRES ning äh, kõikidele tuleks saata väga tõsine sõnum, sellepärast et me peame töötama niisuguse seadusandluse kallal ja töötama välja niisuguseid lahendusi, mis juba algusest peale tagaksid suurema interneti turvalisuse. suur aitäh, suur aitäh, härra Kolli ja nüüd palun

öelnud, et me peaksime veel ootama ja vaatama, mida see kuritegevus endast kujutab, küberkuritegevus nimelt. kuid nüüd äsja kuuldud ettekandest sai selgeks, et küberkuritegevus ei ole tegelikult mitte midagi uut, see on vana kuritegevuse liik, aga digitaalne areng annab ka võimaluse kurite-, kurjategijatele areneda, ei ole tarvis enam minna füüsiliselt panka röövima, piisab sellest, kui häkkida sisse mõnele, äh, mõnda panka ja seega on võimalik äh, röövida tuhandeid ja miljoneid inimesi üheaegselt, nii et tegelikult on tegemist vanade kuritegevuse liikidega, mis on lihtsalt moodsa tehnika arenguga kaasa läinud. ma tahaksin küsida, kas nende vastu on võidelda võimalik ainult politseijõudusid kasutades, aga ma sain ka juba vastuse, tegelikult see ei ole võimalik. härra Pooli rääkis robootikast ning äh, tõesti, kogu robootikatööstust ei ole võimalik ära varastada, aga mida, mis saab siis, kui neid samu robot, roboteid hakatakse juhtima jällegi häkkerite poolt ja nad programmeeritakse tegema hoopis neid asju, milleks nad ei ole sugugi mõeldud? Äh, näiteks haiglatest varastatakse tihtipeale patsientide andmeid ning siis neid haiglaid äh, šantažeeritakse ja infrastruktuurile teostatavad rünnakud, niisuguseid rünnakuid te ka nimetasite, mina tahaksin küsida, kas äh, jätkuvalt on olukord selline, et väga paljud internetis ja internetiturul osalejad ei ole kaitstud ning samuti ei ole andmete kaitsele piisavat tähelepanu pööratud. Need osalejad, kes, kelle andmed ei ole piisavalt kaetud, tegelikult jätavadki ukse lahti küberkurjategijatele. ma mäletan, et varem oli tavaline see, et vahetult enne laste kooli minekut äh, Äh, vanemad käisid lastega koolitee läbi ja treenisid lapsi, et nad oskaks üksi äh, kooli minna. täna me viime lapsi autoga kooli ja lapsed isegi ei õpi seda, kuidas nad peaksid liikluses käituma. ja sama käib äh, ülekantult uute meediakanalite kasutamise kohta, et kuna vanemad ise asja ei tunne, istuvad lapsed üksi oma tehnikavidinad ees ja keegi ei selgita neile, millised äh, on äh, neis varitsevad ohud. ja see muudab lapsed äh, haavatavaks, nad teevad asju, mida nad ei peaks tegema, kuna neil ei ole kellegagi sellest rääkida. ja see ennetamise ja meediakompetentsi küsimus, milliseid võimalusi teie näete, kas te teete koostööd koolidega, vanemate ühendustega, meediasisupakkujatega selleks, et Äh, lapsi õpetada, et nad oleksid tugevamad, et noored oleksid tugevamad, et äh, nad oskaks kriitiliselt suhtuda kõigisse kontaktipakkumistesse. ja viimane teema, krüpteerimine, jah, see on väga raske teema, aga ma mõistan ka seda, kui mitte ainult äh, pangad ja suurettevõtted loodetavasti krüpteerimist ei kasuta selleks, et ennast kaitsta, vaid ähm, ka tavainimesed kasutavad krüpteerimist mitte sellepärast, et nad oleksid kurjategijad või neil oleks väga suuri saladusi, vaid nad tahavad lihtsalt kaitsta oma eraelu, kuna vahepeal on jõudnud asi nii kaugele, et äh, äritsemiseks ja ka kriminaalseks äritsemiseks kasutatakse inimeste andmeid ja see on väga suur väljakutse, nii et küsimus on, kellega oleks vaja veel koostööd teha, milline on koostöö tööstuse ja teiste valdkondadega andmete turvalisuse osas, kas on juba mingeid esimesi mõtteid selle kohta, kuidas oleks võimalik kasutada krüpteerimist ja ikkagi leida võimalusi tabada kurjategijaid, eriti organiseeritud kuritegevusega tegelejaid, aitäh! aitäh ja proua Tšinitši, palun. Sì, grazie Presidente e grazie al nostro ospite per la presentazione completa che ci ha fatto di un tema che sicuramente aitäh selle väga mahuka ettekande eest ja see tõesti täidab meid murega mitte ainult parlamendisaadikutena, vaid ka kodanike ja vanematena. juba on ju öeldud, et küberkuritegevus on äh, organiseeritud kuritegevuse jaoks uueks piiriks, sest äh, see, äh, seal ju pole piire ja selleks, et võidelda sellise kuritegevusega, on vaja tõesti teha koostööd kõigil tasanditel, teha väga palju koostööd erinevate riikidega, väga paljudest asjadest on siin juba juttu olnud, neid asja on käsitlenud eelkõnelejad, aga tahaksin rääkida ennetamisest, teil on täiesti õigus, ja tuleksin tagasi selle juurde, mida ütles kolleeg Birgit, et me peame kaitsma just alaealisi. Nemad on kõige kaitsetumad nende kuritegude ees, mida nende suhtes toime pannakse. internetis siin oli juttu vägivallast, seksuaalvägivallast, aga me teame, et on ju ka küberkiusamine ja ka see on äh, mõjutanud noori niimoodi, et nad on äh, näiteks äh, pannud toime enesetapu, kuna neid on kur-, internetis kiusatud ja me peame ka õpetama lastele ja noortele, kuidas nad saavad internetti õigesti kasutada, see ei ole lihtne, Birgit juba rääkis sellest, et ei piisa ainult koolis tegutsemisest, vaid tuleb ka vanemate teadlikkust tõsta, et nad tõesti pööraksid sellele tähelepanu, et nad tunneksid neid ohte, mis internetis on. minu küsimus on, et kuidas me saame seoses äh, ennetamisega tõesti äh, seda tehnoloog-, selle tehnoloogiaga hakkama saada, mis äh, areneb nii kiiresti, mis äh, seab meid silmitsi uute ohtudega, kuidas äh, võiksid teadusuuringud meid aidata, me ju võiksime endale ette kujutada seda, et me kasutaksime neid instrumente nagu ka mis on juba andnud häid tulemusi muus võist-, võitluses organiseeritud kuritegevusega, näiteks ka äh, Äh, näiteks ka rikkumistest teatajad, äh, neid võimalusi võiks ka kasutada Europolil, teie keskusel on juba võimalusi ka ennetustööga midagi saavutada, mida saaksime meie parlamendisaadikutena teha selleks, et toetada teid võistlu-, võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu, mis internetis ju tegutseb piiriüleselt, aitäh! aitäh ja lõpetuseks proua Guillaume, palun! aitäh äh, selle esitluse eest. meie raportis on palju soovitusi selle kohta, kuidas teha koostööd, kuidas äh, ähm, tegeleda e ennetamisega ja see on ka e osa, mis puudutas seadusandlust ja kui vaadata nüüd äh, sisseimbumist äh, Darknetti, või siis tarist, kriitilise taristu kaitset või teatava äh, käitumise karistamist, äh, siis äh, siin on alati soovitud harmoneerida teatavaid valdkondi, aga kui ma kui mul on õiged andmed, siis meil on olemas Budapesti konventsioon, mis võimaldab keskenduda sellisele tööle, võimaldab harmoneerimist nii et äh, see on väga hea, ma arvan, et äh, me kõik saame aru, et äh, see raport ja konventsioon sisaldavad asju, mida kõik liikmesriigid tingimata ei kasuta. kas teil on võimalik meile rääkida sellest, kuidas teie hinnangul see kõik toimib või ma tõesti tahaks teada, et milline on teie nägemus sellest teemast? Thank you. Is everyone done? I was just going to add, it's very ja aitäh. tahtsin lisada just äh, asja, mis on väga kooskõlas sellega, millest rääkis äh, äh, proua Guillaume, tema rääkis teie esitlusest ja õigusloomest, et viimastel nädalatel on palju kokkupuuteid olnud ka erinevate inimestega, kes on rääkinud Budapesti konventsiooni konventsioonist ja vastavast äh, seadust, vastavatest seadusaktidest äh, ja ka krüpteerimisest, et kui te rääkisite õigusaktidest, siis äh, kõik see, mida te teete, see puudutab ju operatiivkoostööd ja lisandväärtust liikmesriikide operatiivkoostööle, mida te sellega mõtlete, et kas, kas äh, te võiksite meile rääkida sellest, mis võiks olla tulevikku silmas pidades äh, kasulikum, et äh, kas meil võiks olla mingi õi-, Euroopa õigusakt, millest oleks rohkem kasu kui konventsioonist, te rääkisite äh, häkkimisest, väljapressimisest, need puudutavad meid kõiki, et millest oleks kasu, millisest õigusaktist oleks kasu selleks, et vastu astuda sellistele probleemidele kui äh, lähenemine peaks äh, olema pigem õigusloomealane, mitte, mitte operatiivkoostöö, mis juba toimub? aitäh, äh, aitäh. üritan vastata nendele küsimustele selles järjekorras, nagu ma nad kirja panin. esiteks tahaksin tänada sellest, mille, sellest, millest rääkis härra, vabandust, ütleb kõneleja, vale küsimus kuidas me Äh, parandame äh, ennetamist. meil on äh, väga palju ressursse, te saate nendele ligipääsu EC kolme kaudu, mis annab teile teavet selle kohta, kuidas ennast kaitsta. hea uudis on see, et on mõned olulised sammud, mis võimaldavad teil kaitsta ennast paljude ohtude eest, näiteks pal-, salasõnad, anti-, viirusetõrje uuendamine äh,, Need, see on see sõnum, mida me üritame avalikkusele edastada. oma vahendid, mis äh, on antud kasutada kõigile liikmesriikidele, mis on äh, tõlgitud kõigisse äh, keeltesse. oktoobris me just lõpetasime ühe algatuse, kus, mis sisaldab väga palju teavet internetis ja me üritame saavutada seda, et inimesed seda, sellest aru saaks ja väga lihtsad asjad on ähm, isegi mitte tehnilised, aga väga paljud inimesed ei pööra nendele tähelepanu, nii et EC kolme roll on sel, minu arvates selles, et meie siis, meie pakume kõige uuemat teavet, mis on pärit äh, tööstuselt, äh, teadusasutustelt, äh, mida, mis äh, on kogutud üle kogu maailma. Te rääkisite kõigi osapoolte kaasamisest ja sellega kooskõlas meil on Europolis nõustamisrühmade mis tegutsevad üle kogu e-, Euroopa, neid saab kasutada, nende poole saab pöörduda ja nemad on osaliselt vastutavad ka selle eest, et selle info eest, mida me oleme kasutanud oma IOKTA raporti koostamisel, meil on koostöö teenusepakkujatega, finantsasutustega, internetiturvalisuse ettevõtetega, nemad kohtu, kõik saavad Europolis kokku kolm korda aastas, tutvustavad oma leide, nii et meil on võimalus nende poole pöörduda selleks, et saada nõu ja äh, interneti internetiteenuse poole pakkujate, pakkujate poole me oleme pöördunud selleks, et väga paljude probleemidega hakkama saada ja minu jaoks on see väga oluline võimalus. krüpteerimine, sellest me rääkisime, samuti väga oluline, ma väga toetan krüpteerimist, kui me kõik krüpteerime, siis me teeme asju, asja väga palju lihtsamaks aga juttu oli siin ka sellest, et kriminaalid kasutavad seda e, ja ei ole võimalik e, ainult tehnilisi meetodeid kasutada, kasutades sellega hakkama saada, sellepärast et krüpteerimine on nii hea. me peame mõtlema sellele, et kuidas inimesed tegelikult oma salasõnu koostavad, me peame tegelema mitte ainult nende ressurssidega, mis meil on kol-, olemas, vaid ähm, me peame kasutama ka pilveandmetöötlust ja kui me liigume kvantarvutite suunas, siis seal on meil võimalusi lahendusi leida, aga kui krüpteerimiseks ka hakatakse kvantarvuteid kasutama, siis äh, tõstab see lati veelgi kõrgemale, me peame oma ametnikke paremini koolitama, me peame olema teadlikumad sellest, kuidas me asju teeme väga palju küsimusi paljudelt äh, saadikutelt puudutasid äh, õigusaktide harmoneerimist. minu jaoks on on pimeturud väga olulised äh, ka selleks, et teavet koguda ja probleemiks on alati see, et kui liikmesriigid äh, alustavad uurimist, siis nad on surve all, neil on vähe vahendeid ja kui nad ei suuda äh, tuvastada, et äh, mingi server asub nende riigis, siis miks nad peaksid uurimist alustama ja paljud ütlevad, et see, see on teie probleem, teie tegelege edasi ja meil on vaja sellist äh, keskset koordineerimist nagu meie EC3, kes saab äh, tuvastada, et kes äh, kõige parem, kes kõige paremini saaks selle teemaga tegeleda, kes saaks võidelda vastava probleemiga. ja juttu oli kaugküberrünnakutest. minu kolleeg Novreti, keda ma teile tutvustasin eelnevalt, ja mina näeme, et see võib äh, hullemaks muutuda, et äh, küberkuritegevus on teenus, äh, mida kasutatakse selleks, et saada finantsilist kasu ja kiusata, neid saavad kasutada ka terroristid ja minu jaoks on oluline see, et kui ma näen EC3 äh, pädevusi, me ei tegele mitte ainult selle küberkuritegevuse ja laste ärakasutamisega, vaid äh, me tegeleme sellega, et äh, me koolitame inimesi kõigis kuritegevuse valdkondades toime tulema terrorism ja küberkuritegevus ja nii edasi. ja palju küsimusi puudutas ka asjade internetti. see puudutab kõiki valdkondi, mida, millega parlament tegeleb, sest Euroopa Liidu äh, majandustegevus põhineb ju internetil ja loomulikult on see väga suur probleem, et kasutatakse asjade internetti selleks, et äh, rünnakuid toime panna. Äh, ja vaja on tegeleda nende toodete tootjatega. ma arvan, et meil on vaja stiimuleid tööstuse jaoks, et nad äh, toet-, et nad toodaksid selliseid asju, mis oleksid juba, kus oleks lõimitud turvalisus ja see kaitseks meid väga paljude ohtude eest. aga viisteist miljardit äh, seadet äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on tegemist kahekümne miljardiga ja kui me ei tea, mis toimub, siis viie-kümne aasta pärast oleme vägagi halvas olukorras ja te rääkisite uuest piirist seoses kuri, küberkuritegevusega. tegelikult ei ole seal enam üldse mingeid piire. küberkuritegevust on võimalik toime panna ükskõik kus maailmas ja mõju avaldab see ükskõik kus maailmas. ja kuritegevus äh, teenusena on minu jaoks väga suureks väljakutseks. Te küsisite aga, et mida teha ennetamiseks. minu jaoks peab äh, see olema väga varasest äh, east alates äh, meie laste äh, jaoks väga oluline teema, millega koolis tegeldakse, näiteks kolme-nelja-aastased lapsed juba mängivad arvutimänge või mingisuguseid mingisuguseid nutiseadmete mänge, nad instinktiivselt saavad sellest aru, me peame ka ohtudealase õpetamise kujundama nii, et see oleks lõbus ma arvan, et äh, minu jaoks on suureks küsimuseks, et kuidas me saame oma lapsi äh, kogu Euroopa Liidus tõhusamalt õpetada, meil on väga head vahendid selle jaoks äh, ja koolides tuleb sellega kõige Äh, varasemas eas juba tegeleda, seda tuleb jätkata kuni äh, haridustee lõpuni, selleks et meil oleks hea kooli, head koolilõpetajad, kes saaksid anda panuse ka majandusse ja kuidas saada hakkama tehnoloogia muutumisega, tuleb teha koostööd äh, tööstusega, teadusasutustega, Horisont kaks tuhat kakskümmend annab meile võimal-, ligipääsu suurepärastele vahenditele äh,, mulle meeldiks, kui seda rohkem kasutatakse ja üritatakse äh, ka edendada avalikkuse ja erasektori partnerluse ideed. me investeerime teadusasutuste, me investeerime tööstusesse selleks, et saada midagi tagasi ettevõtete sotsiaalse vastutuse kaudu ja niimoodi me õpetame inimesi, edendame äh, majandust ning Äh, te küsisite ka võimalike uute õigusaktide kohta ja selle potentsiaali kohta. minu jaoks on see väga huvitav, ma tegelesin ühe programmiga Šotimaal ja nägin, millised võimalused olid äh, kur-, organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel. meil oli tegemist äh, mm, kurjategijatega, keda keegi ei suutnud tabada, aga mm, küberkuritegevuse äh, alase äh, võitluse kaudu oli see võimalik. vahel aga äh, väga oluline on ka tunnistaja kaitse ja kui me vaatame rünnakuid kriitilise riikliku infrastruktuuri vastu, siis äh, on vaja kasutada samasuguseid taktikaid nagu ähm, muidu äh, organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu. jah, mõned internetikuritegevuse liigid on uued, aga neil ei ole täiesti uut äh, lähenemist. Again, there was a question put küsimus äh, selle kohta, kas äh, nende teemadega saab tegeleda ainult korrakaitse valdkonnas, te ise vastasite samuti oma küsimusele, muidugi mitte, kordan seda, mida ma ütlesin, tegemist on mitmete ametkondade ja avaliku ning erasektori vahelise koostööga me oleme kuulnud väga palju lugusid sellest, et äh, vastav tööstus koostööd ei tee, kuid mina näen, et siiski ka äriringkondades äh, ja finantssektoris äh, on nüüd teised tuuled puhumas. kaks-kolm aastat tagasi Europolis tegeleti finantstööst-, tööstuse esindajatega, nemad olid justkui kaugel teisel pool lauda ja teisel ja ühel pool siis istus korrakaitse äh, Äh, korrakaitseametnikud, kuid me näeme, et nüüd on need äh, ringkonnad üksteisele lähemal liikumas ning äh, huvid on ühisemad ja ma sooviksin, et ka parlament motiveeriks enam ettevõtteid selleks, et koostöö oleks tõhusam. rääkisime ka internetis laste seksuaalsest kuritegevusest, äh, jah, tõepoolest peab teavitama lapsi, seda me oleme ka teinud, kuid meil peavad olema ka piisavad vahendid selle tegemiseks. väga tihti lapsed äh, on äh, väga teadlikud sellest, mis toimub, kuid kurjategijad on veelgi teadlikumad äh, ma nägin ühte programmi, kaheteist, kolmeteistaastaste koolitusprogrammi äh, ja see viidi läbi äh, vastupidiselt, äh, nimelt lapsed pidid haru, harima hoopiski vanemaid kodus, mitte vastupidi, ja see demograafilise olukorra äh, Äh, ümberpööramine niimoodi, et lapsed õpetavad vanemaid ja lapsevanemad õpetavad äh, kõige lihtsamaid käibetõdesid internetis, see tegelikult äh, Šotimaal töötas väga hästi, selline ettevõtmine, võib-olla Euroopa Liidus peaks seda samuti katsetama, et kuidas siis seda noorte internetialast potentsiaali, potentsiaali ära kasutada ja esimees, teie küsimus, äh, mis puudutas seadusandlust äh, ja äh, Budapesti algatus annab meile suure tegevusvaldkonna, on ainult kaks liikmesriiki, kes ei ole veel liitunud selle algatusega, üks on allkirja andmas ja teine samuti lähenemas sellele faasile nii et harmoneerimine sellise, selliste keerukate teemade puhul on oluline, kuidas seda teha tõhusamalt, kuidas neid piire ületada, minu jaoks on ähm, majakaks just see töö, mida me teeme Eurojustiga, meil on äh, väga palju andekaid juriste, kellel on ka tehniline taust olemas, kes saavad meie tööst ka tehniliselt aru ja Eurojustil on väga hea äh, positsioone äh, kokku tuua, praktilised raskused äh, juriidiliste äh, reeglitega, et kuidas on võimalik neid küsimusi paremini lahendada ka seadusandluses, nii et ma loodan, et vastasin enamikele küsimustest. Uh, aitäh, Wilson, härra Wilson, nendele küsimustele vastamast niivõrd üksikasjalikult, ma arvan, et see oli liikmetele vägagi meele järele. nüüd Äh, kui me räägime just julgeolekuteemadest, äh, siis äh, seda vestlust me jätkame veel volinikuga. E, ka Twitteris on võimalik teie seisukohtadega kursis olla. see on isegi, ma ütleksin, et elavam ja huvitavam kui Europoli enda Twitteri postitused. aga Äh, suur tänu siin esindamast äh, osakonda EC3 Europolist ja siia tulemast, aitäh! lugupeetud kolleegid, väike paus nüüd äh, kuni selle hetkeni, kui ähm, volinik King siia jõuab kell pool üksteist, nii et siis jätkame

Dear colleagues, we're going to uh, begin on point seven. Um, we only have kallid kolleegid, meil on ainult tund ja viisteist minutit meie järgmiseks päevakorrapunktiks, seega alustame kiiresti, niisiis päevakorrapunkt number seitse, struktureeritud dialoog volinikuga ja ma annangi kohe sõnajärje üle niimoodi, et võimalikult palju jääks meil aega küsimuste esitamiseks. ja nagu te kõik olete, olete näinud, härra volinik on väga-väga hõivatud olnud ja nüüd me arutamegi teiega äh, Julgeolekuliidu põhilisi prioriteete väga kiiresti ja kõigepealt ma kutsungi siia kiiresti härra voliniku, seejärel kiire küsimuste voor koordinaatoritelt ja seejärel on võimalik küsimusi esitada teistel kolleegi, kolleegidel. palun püüdke oma küsimused ja sõnavõtud hoida kahe minuti piires, nii koordinaatorid kui liikmed paluksime teil seda teha. ja kui meil pärast rohkem aega on, siis te loomulikult võite uuesti oma küsimuse või kommentaari juurde tagasi piirduda, pöörduda, aga katsuge algatuseks ikkagi kahe, kahest minutist kinni pidada. Äh, olin loomulikult aitab mul seda siin hallata, tema räägib nüüd umbes kümme minutit, niisiis, härra volinik, teil on sõna. suur aitäh ja suur aitäh mind täna siia kutsumast nagu ma juba varem ütlesin, äh, aruandluskohustus teie ees on minu jaoks väga oluline osa äh, minu töös ning ma olen mõnele teie hulgast seda juba öelnud, aga nüüd ütlen seda ka kõikidele teile siin. kui on mingisugune probleem, millega seonduvalt te soovite minuga ühendust võtta, äh, siis palun väga tehke seda nii ametlikus kui mitteametlikus kontekstis ta, praegune nädal on väga tähtis nädal. Pariisi rünnakutest on möödunud aasta. ma arvan, et me jätkuvalt kõik mäletame äh, Bataclani kontserdimaja ja, ja restoranide ning kohvikute äh, kohutavaid pilte pärast reede, reede õhtust terrorirünnakut ning aasta pärast seda rünnakut on, ma usun, nii minul kui paljudel teistelgi jätkuvalt meeles need inimesed, kes endiselt kannatavad pärast nende nende rünnakute pärast nii ohvrid, need, kes kaotasid sõpru, lähedasi, need, kes said vigastada, kes said väga sügava psühholoogilise šoki kõikidest nendest, nende koleduste nägemusest reageering neile rünnakutele oli tõhus, see oli väga hästi planeeritud ning tegelikult see ongi mudeliks selle kohta, mida me üritame nüüd Euroopa Liidu tasandil saavutada. terrorismi vastas, vastases võitluses äh, oleme me nüüd esmakordselt pööranud eelkõige tähelepanu just ohvritele. edaspidi on olukord niisugune, et kui juhtub jälle mõni terror, terrorirünnak, siis kohe peavad ohvrid saama individuaalselt täpselt nende jaoks kohandatud abi, nad peavad saama teada oma õigustest, nad peavad saama psühholoogilist abi ja nii edasi. ja me peaksime tegelema väga otse ja konkreetselt just nendega, keda niisugused kohutavad rünnakud kõige lähedasemalt on puudutanud. Äh, nagu öeldud, viimaste, viimase aasta jooksul on väga palju edu saavutatud Julgeolekuliigu, liidu arengu suunas, terrorioht on jätkuvalt olemas, see ei ole kuskile kadunud ja sellepärast ma ütlen teile veel üks kord täna hommikul, et ühiselt töötades äh, saame me olukorda muuta paremaks koos tööd, koos peame me jõudma otsusele nende kolme teksti osas, mis meie ees seisavad. esiteks Schengeni piiriseadustik, eh, mis käsitleb peamiselt Schengeni välispiiride kaitsmist, see on äärmiselt olulise tähtsusega dokument, sest et Schengeni välispiirid on need mis peaksid meid kaitsma nüüd eh, terrorismivastase võitluse direktiiv, seda ma juba nimetasin, kui me rääkisime kriminaalõigusest, inimesed öö, ja lõpuks ma arvan, et väga oluline on meil ka tulirelvade direktiivi osas kokkuleppele jõuda, et me tagaksime, et kõige ohtlikumad automaat ja poolautomaat tulirelvad ei oleks vabas ringluses ega ei oleks neid ka nii lihtne kätte saada. laias laastus ma arvan, et me peame neil kahel rindel edasi töötama, esiteks tegelema kurjategijate meetodite ja plaanide eh, teadasaamisega ning teiseks eh, olema pidevalt kaitsel ja valvel. komisjoni poolt hiljuti vastu võetud uus programm seadis meile ka uued eh, sihid. esiteks tuleb välispiiride julgeolekut ja turvalisust suurendada. ma juba nimetasin, kui olulised on süstemaatilised piirikontrollid, aga lisaks ette, et välja pakutud sisenemis- ja väljumise süsteemile on komisjon tee plaani, planeerinud tulla järgmisel nädalal välja Euroopa äh, reisi, äh, reiside korraldussüsteemiga, äh, mis reguleerib siis Schengenis liikumist kolmandate riikide kodanikel. detsembris tuleb välja ka Schengeni infosüsteemi kolmas tehniline pakett selle kallal on töötanud kõrgetasemelise, kõrgetasemeline eksperdirühm pikemat aega ja sellega ma, sellest ma räägin hiljem põhjalikult. välispiiride turvalisus on kahtlemata ka see, millega me peame pidevalt tegelema, ma tean ka, et paljud teist on sellega otseselt seotud, need näiteks teist, kes on reisidokumentide turvalisusega seotud ja detsembris tuleb samuti välja reisidokumentide turvalisuse tegekava. lisaks sellele peame kogu aeg olema teadlikud sellest, kuidas äh, terroristid ennast rahastavad, selleks otstarbeks on meil rahapesu direktiiv, nagu komisjon ütles, me jätkuvalt rakendame ellu oma tegevuskava, mis meil on terroristide rahastamise vastaseks võitluseks, see pöörame tähelepanu rahapesu erinevatele võimalustele ja samal ajal peame tegelema ka terrorismi põhiliste põhjuste väljajuurimisega, eelkõige pöörama tähelepanu radikaliseerumisele. Need on väga olulise tähtsusega meie pikaajalise julgeoleku ja turvalisuse jaoks. Euroopa Liit peab jätkuvalt vahetama äh, teiste riikidega häid tavasid. homme toimubki äh, Iraani käsitlev kõrgtasemeline konverents, see toob kokku poliitikud, äh, praktikud ja eksperdid ning annab võimaluse teha väike inventuur selle kohta, mida me siiamaani oleme saavutanud ja samuti suunata sihid tulevikku osaleb väga palju eksperte ning käsitletakse erinevaid vahendeid, erinevaid uusi meetmeid, strateegiaid ja nii edasi. komisjon on koostamas nii-öelda ennetusvahendite uut vahetussüsteemi ja lisaks sellele oleme me, on komisjon käivitamas ka noortele inimestele täiendavate tõhusamate tegevuste jaoks võimaluste andmist radikaliseerumise vastu. ma arvan, et te kõik mõistate, kui olulise tähtsusega on see tegevuskava ja kõik need plaanid. nagu ma ütlesin, me peame jätkuvalt oma paindlikkusse panustama, me peame Euroopa Liidu agentuure tugevdama, seda me juba arutasime. viimase viie-kuue nädala jooksul olen ma külastanud Europoli, Eurojusti, samuti EU-Liisat ning olen näinud, kõiki nende poolt tehtud panuseid. ma pean möönma, et ma olen täiesti positiivselt üllatunud, need on tõesti väga-väga muljeltavaldavad asutused ning ma üritan neid toetada nii, nagu minu võimuses. Europol on tulnud välja uue õigusliku raamistikuga, mis annab uusi võimalusi, on loodud Euroopa terrorismivastase võitluse keskus. ma kohtun nendega ka sellel kuul veel me üritame samuti Eurojusti rolli äh, terrorismivastases võitluses tugevdada. meil toimus ministritega Luksemburgis eelmisel kuul nõukogus üsna tõhus arutelu ning ma kuulaksin ka teie seisukohti selle arutelu kohta. nagu ma juba rõhutasin, minu mandaadi peamine küsi-, peamine ülesanne on ellurakendamine ja julgeoleku tagamine. ma, kui on tarvis kuskil mingisuguseid äh, muudatusi teha, siis ma olen valmis neid toetama, aga üldiselt on olukord niisugune, et kõik, milles me oleme liikmesriikidena ühiselt kokku leppinud, peab ka toimuma. meil on olemas ühtne EU, üle Euroopa Liiduline äh, reisijate äh, andmete jälle rakendamise kava, see peaks kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks, seitsmeteistkümnenda aasta kevadel rakenduma. lisaks on meil vaja jätkata tööd kõrgtasemelises eksperdirühmas infosüsteemide ja koostöövõimekuse alal. vastavad töörühmad on arutanud põhjalikult andmete kvaliteeti ning politseiametnike oskuste parandamist, samuti oleme me Euroopa Liidu tasandil ühtse, ühtset otsingu kasutajaliidest välja töötamas, see oleks nagu ühtne portaal, kuhu kõik Euroopa Liidu äh, andmebaasid oleksid kokku toodud ja, aga kasutatakse seda loomulikult pidades silmas kõiki andmekaitsemeetmeid. samuti me äh, selles valdkonnas ma sooviksin, et detsembris tuleks välja esimene vaheraport nimetatud töörühmalt ja kunagi hiljem, kui see vaheraport on juba välja tulnud, me arutaksime seda teiega hea meelega. nüüd viimane punkt, olen nii ehk naa juba liiga pikalt rääkinud. ma tahaksin tulla tagasi nende kohustuste juurde, mis ma endale ametiaja alguses võtsin, terrorismivastaste tõhusate poliitikate välja töötamine. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta parlamendi resolutsiooni lugesin ma taas hoolikalt läbi, see on äärmiselt üksikasjalik ning väga annab väga põhjaliku hinnangu terrorismivastasele võitlusele. ma korrutan veel, et minu eesmärgiks on leida parimad lahendused ning leida kõige tõhusamad Euroopa Liidu poliitikad meie kodanike kaitseks. ja järgmise aasta esimeses pooles üritaksin ma teha nii teie kui teiste institutsionaalsete partneritega ning samuti avaliku ja erasektori esindajatega võimalikult palju koostööd, korraldada töötube, arutada, kuidas oleks kõige parem seda teha ning kuidas see plaan järgnevatel kuudel edasi viia. suur aitäh teile, tänan tähelepanu eest ja suur tänu võimaluse eest täna siia tulla. aitäh, meil on väga pikk nimekiri kõnelejatest, nüüd panen kõnelejate nimekirja kinni, nii, ja palun, et te kõik piirduksite kahe minutiga, et me saaksime kuulata voliniku vastuseid. alustame koordinaatoriga proua Matsalast, Sipper, Wikström, Ernst, Sargentini ja alustame Rahvapartei ja proua Metsalaga. aitäh, aitäh, volinik, et võtsite aega, tulite meie juurde täna ja aitäh teie jõupingutuste eest viimastel kuudel, üritades parandada julgeolekuolukorda Euroopas. me kuuleme Euro-, üle kogu Euroopa Liidu seda, et inimesed üritavad äh, inimeste hirme ära kasutada, võrdsustada mehhanismi, äh, terrorismi ja äh, ja rännet, aga tegelikult on tegemist kahe erineva asjaga, ma tean, et te olete nõus sellega ja paljud siin komisjonis samuti, me peame võitlema sellise narratiivi vastu ja me pea, peidaks pea liiva sisse ja lubaksime populistlikel liikumistel kasvada, kui me ignoreeriksime eh, seda tegelikkust. ja igasugune inimeste liikumine Euroopa piiridel eh, on seotud teatavate riskidega, millele me peame eh, ris-, eh, arvestama. Eh, riigid peavad tagama oma välispiiride kaitst-, kui me soovime inimeste hirme leevitada ning e, entry-exit süsteem ning e, reisiinfo ja lubade süsteem oleks väga oluline. see tähendaks e, eelnevaid julgeolekukontrolle kolmandate riikide kodanikele, kui nad soovivad Euroopa Liitu siseneda, see on moodne ja vajalik vahend, aga nüüd, kui lähenemas on Pariisi rünnakute aastapäev, me peame tagama selle, et meie julgeolekuasutused e, ja neid, need, kellel on vaja, oleksid võimelised e, teavet vahetama, et nende infosüsteemid oleksid kokkusobivad, toimiksid korralikult ja me oleme sellest väga kaugel, meie kodanikud peavad usaldama seda süsteemi, mis meil on välispiiridel ja me peame olema terroristlikest võrgu, võrgustikest alati sammu eespool. ma arvan, et voliniku ettepanekud on selles osas äh, heaks, äh, äh, heaks esimeseks sammuks, aitäh. aitäh. pärast terroristlikke rünnakuid muutub alati julgeolekuolukord ja alati tuleb Ähm, mõelda, et kas on äh, tegemist äh, ka mõnede meetmetega, mida enam vaja ei ole, kas on vaja rohkem äh, ja tõhusamalt kasutada neid vahendeid, mis meil juba on ja alles siis on meil võimalik tuvastada, et kas on vaja täiendavaid meetmeid selleks, et hakkama saada uute väljakutsetega. see, mida me kuulsime, oli see, et alustaksime võib-olla kõigepealt kolmanda sammuga, räägiksime uutest meetmed, meetmetest nagu broneeringuinfo, info aga eelmise aasta rünnakutes me nägime, et vajaka jääb info jagamistest liikmesriikide sees, aga veelgi enam liikmesriikide vahelisest infovahetusest. ma ei ole kindel, et me oleme õppust võtnud sellest teadmisest. infovahetus liikmesriikide siseselt ja li liikmesriikide vahelise infovahetuse jaoks ei ole meil vaja suuri muutusi et kui me vaatame politseiasutusi liikmesriikides, siis äh, nad tegelikult on äh, valmis vas-, väljakutsetele vastu hakkam-, vastu astumiseks ning mis puudutab teabe vahetamist, siis meil on vaja paremini mõista neid erinevaid struktuure ja meetodeid, mida politei, politsei kasutab liikmesriikides. meil oleks vaja võib-olla Erasmus programmi politseinike jaoks, mitte ainult kõrgetasemeliste politseiametnike jaoks, vaid igapäevaste tööga kokku puutuvate politseinike jaoks. meil on vaja rohkem koostööd, meil on vaja rohkem ühiseid uurimisrühmi selleks, et me paremini paremini mõistaks seda, kuidas politseinikud oma igapäevast tööd praktiliselt teevad ja te rääkisite sellest, et SIS süsteem tuleb jõustada, et seda on vaja paremini kasutada. küsimuseks on see, et kui kaugele me oleme sellega jõudnud, kas me saame tõestada seda, et uued liik-, meetmed nagu näiteks broneeringu info, te mai-, mainisite, et te tahate tagada rakendamisse, aga minu küsimus on, et kas me oleme kindlad, et selle süsteemiga kaasneb äh, lisandväärtus, mina seda ei näe ja nüüd ma lõpetan, liikmesriigid ei usu seda sellepärast, et nad ei kiirusta seda meedet, äh, mida nad nii jõuliselt nõudsid, ellu viima. nii et äh, tegelikult me peame parandama kõiki muid meetmeid, enne kui me hakkame raha kulutama sellele meetmele rahva, äh, ECR-ist äh, härra Hallaaho. aitäh, härra volinik, eelmisel äh, kohtumisel küsisin, et milline on teie arvamus komisjoni ettepaneku kohta, mis puudutas tulirelvi. nüüd, kui on tulemas triloogid, tahaksin küsida jälle sama küsimuse. tahaksin saada konkreetsemat vastust kui see, et teie sooviks on äh, õiglane ja tasakaalustatud äh, tulemus. kas komisjon äh, jätkuvalt äh, kangekaelselt nõuab, et kõik äh, poolautomaatsed äh, sportrelvad tuleb ära korjata, hoolimata sellest, et nii Euroopa Parlamendis kui nõukogus on sellist lähenemist väga palju kritiseeritud ja hoolimata sellest asjaolust, et ükski kriminoloogiline uurimus ei ütle, et selliseid legaalselt omavad mm, mm, relvad äh, Ähm, legaalselt omatavad relvad oleksid avalikkusele ohuks. Teie algsetest äh, sõnadest ma sain mulje, et te olete komisjoni ettepaneku suhtes üsnagi optimistlik, aga ma loodan, et mulle jäi vale mulje, aitäh. aitäh, Alde nimel saab nüüd sõna proua Vikström. aitäh, esimees aitäh ka teile, volinik, et olete täna meie hulgas, mul on väga hea meel, et äh, te olete lubanud pidada meie komisjoniga struktureeritud dialoogi, seda on väga vaja ja meie jaoks on äh, teie valdkond väga oluline. ma tahaksin veel kord äh, tõstatada ühe teema, tegemist on teabevahetuse teemaga, see on väga oluline tõhusa julgeolekuliidu jaoks. mul on väga hea meel, et kolleeg Metsala juba tõstatas selle küsimuse. infovahetus, tõhus infovahetus on väga oluline. me ei räägi siin sellest, et me looks mingi ühise Euroopa andmebaase, baasi või laiendaks andmekogumismehhanisme, vaid me räägime aktuaalse äh, korrakaitse info vahetamisest äh, liikmesriikide vahel ja teabe koondamisest Euroopa Liidu tasemel. Te rääkisite ka Euroopa Liidu broneeringu infodirektiivist ja meil on väga kahju, et liikmesriigid äh, selles küsimuses ei ole olnud eriti innukad. me tervitame teie lubadust, et te teete sellest direktiivist enda jaoks prioriteedi, aga me teame kõik, et kahekümne kaheksa eraldiseisva liikmesriigi andmebaasi loomise tõhusus on piiratud või on see üldse täiesti kasutu? kui neid andmeid äh, liikmesriikide vahel proaktiivselt ei vahetata. see oli üks meie prioriteetidest äh, läbirääkimisprotsessis, aga me põrkusime nõukogu poolt teatavale silmakirjalikkusele, nii et minu küsimus on, et milliseid konkreetseid meetmeid te kavatsete võtta liikmesriikide toetamiseks selleks, et äh, tagada, et broneeringuinfo direktiivi tulemusena äh, vahetatakse optimaalselt tõhusalt äh, liikmesriikide vahel teavet ja minu fraktsioon äh, pakkus välja ka täiendavaid meetmeid, nagu näiteks, et liikmesriikidel oleks kohus asja uurida, kui olulist teavet Äh, edastatakse ja et see oleks väga oluline ka võttes arvesse tulevast terrorismivastase võitluse direktiivi. ma loodan, et nõukogul on ja komisjonil on positiivne suhtumine sellesse ja et lõpptulemusena ka konkreetseid õigusakte äh, vastu võetakse. ja teie abi oleks äh, selleks väga vaja minu arvates. nii et me tõesti surume pöidlad pihku, soovime teile äh, edu li-, aruteludes liikmesriikidega. aitäh ja nüüd Kornelia Ernst, palun. aitäh, härra esimees. ja tere tulemast äh, härra Kingile. tahaksin keskenduda kahele küsimusele. esimene küsimus, deradikaliseerumine. ma mäletan teie tutvustust te rääkisite sellest, et oluline on, et tuldaks välja deradikaliseerimise meetmetega. minu küsimus on, et millise ettepanekuga te kavatsete välja tulla, te sellest ei rääkinud, millised on teie strateegilised lähenemised, mida te tahate ise enda poolt äh, välja pakkuda. kui me selle probleemiga ei tegele, siis me võime ükskõik milliseid õigusakte vastu võtta, see on kõik täiesti ükskõik, aga probleeme me julgeoleku valdkonnas lahendada ei suuda. ja teine küsimus on just nimelt julgeolekumeetmete analüüs. esiteks on küll hea, et te tahate sellega tegeleda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimeses pooles, et te analüüsite olemasolevaid julgeolekumeetmeid, hindate neid, aga nüüd ma tahaksin teilt küsida, et kuidas te seda teete, millised kriteeriumid kriteeriumid, mida aluseks võtate, kas te olete valmis neid julgeolekumeetmeid, mis on äh, õigusvastased, meid ootab ju see, et Euroopa Liidu broneeringu infoleping Kanadaga võib-olla äh, mitte ainult ei äh, leia kritiseerimist Euroopa Kohtu poolt, vaid see ka tühistatakse, kas te olete valmis sellest äh, järeldusi tegema, et äh, see Euroopa Liidu äh, leping äh, vaadataks kriitiliselt läbi, kas te olete nõus võtma tagasi julgeolekumeetmeid, kui need on õigusvastased, kas see on samuti osa sellest analüüsist või tähendab see analüüs ainult seda, et te vaadate, et milliseid, vaatate, et milliseid meetmeid oleks võimalik lisada, te olete äh, sellest äh, rääkinud, aga kas kriitiline analüüs tähendab seda, et julgeolekumeetmeid tühistatakse, kui nad on kas mõttetud või äh, on õigusvastased, äh, kui Euroopa Kohus leiab, et nad on õigusega vastuolus? aitäh ja Roheliste nimel saab sõna proua Sargentini. aitäh, härra esimees, volinik King ma arvan, et meil on erinev arvamus selle kohta, et kuidas äh, mu-, muuta Euroopa Liitu turvalisuks. Teil, te tulite välja meile ähm, erinevate ettepanekutega, kuidas äh, kontrollida meie sise- ja välispiire, aga kui me vaatame seda pikka nimekirja terroristlikest rünnakutest Euroopas ja vaatame sellele, kas terroristidel on olnud Euroopa Liidu pass või mitte, enamikul juhtudel neil on olnud probleem, meil on probleem äh, seoses meie ühiskonnaga, me peame tegelema meie ühiskonnaga, te rääkisite äh, ühiskonna äh, vastupanuvõimest. meie ühiskond peaks olema selline, mis võimaldab deradikaliseerimist kui me tegeleme sellega, kuidas piiri ületamist tõhus, turvalisemaks muuta, siis mina ei arva, et see muudaks meie ühiskonna vastupanuvõimelisemaks. ja nüüd, ähm, mis puudutab teie deradikaliseerimise ettepanekuid, ma aga ma ei kuulnud, et te oleksite rääkinud äh, krüpteerimisest, oma kuulamisel te rääkisite sellest ja mida see siis nüüd tähendab? kas see tähendab, et komisjon on äh, loobunud sellest, et äh, õiguskaitseasutustel peaks olema juurdepääs äh, krüpteeritud infole. me tervitame terrorismivastaste õigusaktide läbivaatamist, me tahaksime ka olla osa sellest tegevusest ja räägiksin ka rahapesuvastasest, vastase võitluse direktiivist. ma arvan, et see on äh, sellega seotud. ma olen libe komisjoni äh, koordinaator, parasjagu läheb meie raport tõlkimisse, aga väga raske on teha äh, tööd viienda ähm, rahapesuvastase direktiivi terrorismi rahastamist puudutava osaga, seal on liiga vähe tõendeid äh, Äh, selle kohta, mis meil tegelikult probleemiks on, kuidas tõhusalt võidelda. meil on siin äh, käed seotud. Euroopa Komisjonil ei ole äh, äh, andmeid, Euroopa Parlamendil ei ole juurdepääsu andmetele, nii et nii, kui ma ei saa piisavalt teavet, siis on mul väga lihtne öelda, et äh, terrorismi äh, rahastatakse, rahastamise vahendid ei ole väga äh, suured, nii et selle küsimusega ei tasu tegeleda. aitäh, kas te saaksite kõigepealt vastata nendele küsimustele, siis tuleks uus küsimuste voor? Yes, let me, let me try and uh, respond to those questions. püüan vastata nendele küsimustele, mis on küll päris erinevatest valdkondadest mis nüüd puudutab rännet ja terrorismi, loodan, et äh, me kõik äh, oleme ühel meelel selles osas, kuidas me neid teemasid äh, mõistame ja kuidas me seda kõike kommunikeerime. et ühelt poolt me peame rändevooge juhtima, et tegemist on erineva teemaga, mitte terrorismi teemaga tingimata ja kui me need kaks ühte patta paneme, siis äh, tegemist äh, on äh, lihtsalt palli populistide väravasse mängimisega, kes tõepoolest soovivad neid kahte teemat koos üldsuse silmis serveerida, nii et ma täielikult toetan seda, mida te selle kohta ütlesite, väga oluline on, et me järjekindlalt enda äh, sõnumites äh, eristaksime neid kahte teemat. Te teate, et ähm, mõned inimesed, kes Daeshiga on koostööd äh, teinud ja kes püüavad meid kahjustada, on püüdnud tagasi pöörduda Euroopa Liitu, kasutades äh, samu teid kui äh, sisserändajad või põgenikud. ja seetõttu on oluline, et me saaksime äh, välja tulla selgete meetmete kirjeldusega millised on need mi-, meetmed, mida me võtame selleks, et läbipaistvust ja kontrolli samas suurendada piiripunktides? see oleks vastusammuks nendele, kes panevad ühte patta terrorismi ja rände küsimused. et meil on tõepoolest tõhusad, tõhus kontroll piiripunktides äh, Äh, sellega, et äh, piiri- ja rannikuvalvet nüüd äh, rakendatakse, et liikmesriigi vastavad ametkonnad koostööd teevad, eriti just Kreekas ja Itaalias ja tahaksin siin just esile tuua nende riikide ametkondade jõupingutusi. Itaalia on märkimisväärselt suurendanud isikute dokumenteerimist äh, ning äh, sõrmejälgede võtmist, äh, jõupingutusi selles vallas, Europoli töö, mm, samuti mis koha peal aset leiab Kreekas ja varsti ka Itaalias, selleks, et toetada riikide ametkondi, selleks, et läbi viia teisest kontrolli, kui selleks vajadus on, kui mõne saabunu puhul äh, on vajadus äh, järelkontrolliks. kuid ka läbi meetmete, millest me oleme rääkinud äh, juba mõnda aega, äh, selles osas, mis puudutab Schengeni piirikoodeksi tugevdamist, üldisi terrorismivastaseid meetmeid, sisenemise väljumissüsteemi ja nii edasi nii et ma arvan, et meie lugu ähm, on päris veenev, kui peame vastu seisma propagandistidega ja populistidega, äh, nendega, kes äh, soovivad ähm, äh, ühendada rände ning terrorismi teemat. ma olen täiesti nõus proua Sargentiniga selles, et me ei taha, me ei räägi siin ainult välispiiride kindlustamisest, see ei ole kõik, mida me selles valdkonnas soovime teha. me peame äh, pöörama tähelepanu äh, ka ühiskonna tugevdamisele, selle teemaga tegelemisel, äh, radikaliseerumise vastane võitlus äh, ja deradikaliseerimine. nii et kindlasti jõupingutused ka selles vallas jätkuvad ka minu poolt. see konverents, mis homme toimub, me räägime siin äh, sukka, äh, se-, sekkumise äh, aktiveerimisest, parimate praktikate vahetamisest, siis radikaliseerumise osas teadlikkuse tõstmist ähm, ja parimate näidete väljatoomine just selleks, et näha, millised on need kodanikuühiskonna algatused ükskõik kus Euroopa Liidus, mida on läbi viidud ja siis kasutada neid meetmeid ka mujal ja et meil oleks ka võrgustik riikide kontaktpunktidest, et inimesed teaksid, kuhu teises liikmesriigis pöörduda selleks, et abi ja nõu saada oma kolleegidelt ja tuleme välja ka uue algatusega, äh, mille nimeks oleme pannud Run Young, mis peaks siis äh, üles kutsuma just noori äh, olema aktiivsemad radikaliseerumise vältimisel. ma tean, et ka teie olete rääkinud sellest, kuivõrd oluline on haridusvaldkonnas radikaliseerumise teemaga tegeleda ja ma leian, et äh, parimateks äh, äh, sõnumiviijateks on just noored ise, nii et nad peaksid veelgi pühendunumalt selle teemaga tegelema, et radikaliseerumist vältida ja ennetada. paljud teist küsisid küsimusi reisiinfo PNR-i kohta. ma ei taha hakata nüüd uuesti läbi tegema neid äh, arutelusid, mis siin teie vahel on kindlasti sel teemal juba toimunud, äh, ma tean, et äh, mitte kõik ei leia, et kõik kokkuleppe aspektid on täiuslikud, osad teist tõid need aspektid ka välja, kuid järgmise sammuna või isegi esimese sammuna Äh, selle kokkuleppe tõhususe tagamisel ongi siis selle ellurakendamine, milles kokku lepiti. ma ei näe, kuidas äh, meil on võimalik näiteks tõendite osas mingisuguseid äh, arvamusi langetada, kui me ei ole rakendamise alal mingisuguseid edusamme teinud. nii et me peame seda rakenduskava edasi arendama, ma olen nõus proua Sipeliga ja teistega, et liikmesriigid praegu on graafikust maas eh, ellurakendamise osas ja novembri lõpus eh, saame teiega ning liikmesriikidega jagada eh, aruannet, mis peaks andma siis juhtnööre liikmesriikidele selleks, et üle võtta seda direktiivi. seal on terve rida tegevusi ja eesmärke, mis meie arust äh, on kõige olulisemad PNR-i süsteemi äh, ellukutsumisel. näiteks äh, peab sisse seadma selle niinimetatud PIU, peab paika panema ka ametiasutuse, kes hakkab selle teemaga kõige enam tegelema peab ka tehnilised lahendused välja äh, töötama ja äh, selle broneeringuinfo üksuse tehnilise toimimise äh, üksikasjad peab paika panema, pädeva asutuse peab paika panema, kes saab siis PNR reisiinfo andmeid vastu võtta ja töödelda, millised on infokandjad nii et oleks võimalik seda infot üldse kätte saada ja see peab olema formaadis, mida on võimalik ka töödelda ja jagada. ja siin on vaja nii praktilisi samme, kuid äh, ka muutusi ähm, tihtipeale siseriiklikus seadusandluses. kõik need äh, sammud ei ole tihtipeale kronoloogilises järjekorras siin välja toodud, kuid kõikide nende teemadega peab äh, tegelema selleks, et äh, tõepoolest äh, see ettepanek ka ellu rakendada ja me peame liikmesriikidele välja tooma need valdkonnad, kus peab edusamme tegema ja meie komisjoni poolt ja ka teised institutsioonid äh, ja ka kuidas teised liikmesriigid saavad äh, abi anda. ja tulevikuski hea meelega vahetan mõtteid teiega sellel teemal. kui nüüd räägime hindamise, tõhususe hindamisest, laiem teema ma ei saa muidugi ajas tagasi minna ja ei saa ka aega peatada, kuid äh, meil peaks olema tõhus äh, äh, õppetundidest õppimise protsess ning selle põhjal ka tõhususe hindamise protsess ja seetõttu ma tahaksin ka sellise struktuuri luua ja tahan teiega ka mõtteid vahetada sel teemal me tuleme enda poolt välja mõningate ideedega, äh, temaatiliste äh, workshop idega, kus äh, tegeleme probleemidega ja teemadega ja kui teil on mingeid ettepanekuid, kuidas selle kõigega edasi minna, siis hea meelega kuulaksin ka teie ettepanekuid. ja kui tõepoolest nüüd aset leiavad ka need seminarid või workshopid, siis ma loodan, et te ka aktiivselt osalete et ma olen äh, kindel, et äh, teil on ka oma kriitiline vaade meie hindamisprotsessile, kuid palun äh, püüdke ka konstruktiivselt osaleda selles hindamisprotsessis. see aitab meil olukorda parandada ja isiklikult ei ole mul ka mingisugust põhimõttelist probleemi äh, sellega, kui jõuame järeldusele, et äh, mõnes äh, valdkonnas me võib-olla teeme liiga palju, võiksime teha vähem, mul ei ole probleemi ka sellega, kui öeldakse, et võib-olla mõned jõupingutused peaks üldsegi kõrvale jätma, nii et seda kõike me peame selle protsessi käigus äh, lihtsalt vaatama ja tõdema. nüüd, mis puudutab tulirelvade küsimust, mis tõstatati ühe liikme puhul, poolt kahjuks pean ütlema, et ma olen siiski entusiastlikult meelestatud komisjoni seisukoha äh, suhtes äh, ja oleks ka üllatav, kui ma võib-olla mingil muul seisukohal oleks, kui toetan komisjoni algatust, kuid me peame leidma mingisuguse viisi, kuidas äh, kokkuleppele jõuda ühiselt, et mida me selles valdkonnas tegema hakkame. sest äh, aasta pärast äh, Bataklani sündmusi, on päris raske selgitada avalikkuse ees, et asjad on kinni jooksnud. selleks, et kokkuleppele jõuda, peab see olema äh, kokkulepe, millega kõik saaksid nõustuda, komisjon, liikmesriigid ja parlament, nii et äh, ma ei tahaks äh, kindlasti hakata kuidagi vähendama selle väga üksikasjaliku äh, debati tähtsust, mis on aset leidnud sel teemal, kuid ma loodan, et me siiski äh, leiame peatselt äh, ühise lähenemise, mis puudutaks siis automaatrelvi ja poolautomaatrelvi ja mis reguleeriks nende seaduspärast kasutamist äh, Euroopa Liidus, äh, nii et see on meie eesmärgiks ja loodan, et suudame selle ka peatselt äh, ellu viia. veel üksteist kolleegi soovib sõna. kõik, kes hiljem saabusid, neid, teid ma nimekirja enam võtta ei saa me juba üheteistkümne kõnelejagagi äh, läheme üle aja, nii et äh, maksimum kaks minutit küsimuse esitamiseks, kui te saate lühemalt oma küsimuse esitatud, siis on ka see väga hea. Äh, kolleeg Koelju, palun. suur aitäh, suur aitäh härra volinikule tulemast ja suur aitäh käsitlemast neid dokumente, ma arvan, et see on just asi, mida me peame tegema. ma arvan, et Julgeolekuliidu loomiseks kõige olulisem on otsustada ja kindlaks määrata mitte, mida meil vaja on, mis on puudu ja mis on juba olemas. täpselt nagu te ütlesite, SAS kaks on kõige sobilikum selleks, see on kõige kesksem ja kõige kõikehõlmava Euroopa, üle-euroopaline süsteem, mis tagab Euroopa kodanikele suurema turvalisuse ja julgeoleku. peagi on see kasutuskõlblik, aga siiski vajab täiendavaid, täiendavaid äh, parandusi ja täiendusi, näiteks liikmesriikide võimalu, võimalus anda hoiatusi. mind huvitaks ka selle süsteemi tehnilised aspektid, kas te saate öelda, missuguseid, missuguseid uuendusi te sellele süsteemile ette näete? aitäh, aga kahjuks järgmisena saab sõna proua Tšinitši. aitäh esimees ja suur aitäh, volinik King, et te täna meie juurde tulite. ma pean möönma, et teie seisukoht on meile igati vastuvõetav terrorismi va ra valdkonna variraporti, variraportöörina on mul tõesti väga hea meel kuulda, et see direktiiv saab peagi, peagi lõpetatud ja meie terrorismivastane võitlus Euroopa Liidus muutub tõhusamaks. väga hea on ka see, et te puudutasite ohvreid ja ohvrite toetust, see on igati asjakohane ja olulise tähtsusega teema. Äh, kuigi kriminaalõiguse äh, raamistik vajab veel täiendavaid pikaajalisi strateegiaid ning siinkohal viitasite ennetamisele ning eelkõige noorte inimeste äh, harimisele. tõsi, aga samas on radikaalsuse ja radikaliseerumise probleem jätkuvalt olemas ning ma tahaksin küsida, kas radikaliseerumise vastu on ka midagi konkreetsemat kavatsetud. teine tahk, äh, mis mulle rõõmu tegi, oli see, et te rääkisite infovahetusest ja erinevate ametite, Eurojusti, Europoli ja teiste niisuguste täiendavast toetamisest ja sellest, et te neid eelmisel nädalal just külastasite. siinkohal tundub mulle, et on väga hea, et äh, nad oma plaane saavad asjakohaselt rakendada. infovahendus on niisugune asi, millele nii mõnigi riik on vastu ja mida me saame sellega teha, et selle valdkonna ametid ikkagi saaksid andmetevahetuse meetmeid rakendada. ja viimaks tahan öelda, et terrorist, terroristide rahastamine ja terroristide rahastamise vastane võit, võitlus teie poolt on ka väga olulise tähtsusega. ning lõpetuseks, te rääkisite ka välisvõitlejatest. mis te arvate, kas Euroopa Liidus on piisavalt piisavalt võimekust praegu, et ühineda kolmandate riikidega terrorismivastases võitluses ja kui jah, siis missugused võiks need riigid olla, aitäh! suur aitäh, härra volinik, väga kõikehõlmava ülevaate eest julgeoli-, julgeoleku ja Julgeolekuliidu kohta. ausalt öeldes palju küsimusi said juba vastuse selle diskussiooni ajal, aga ausalt öeldes ma tahaksin teada, missugune on teiepoolne takistuste ja probleemide nimekiri ja mida te ootate liikmesriikidelt, sest et minu arvates on liikmesriikidega üsna palju probleeme, kui hakata direktiive ellu rakendama, eriti kui me räägime infovahetusest, andmete vahetusest meil on tarvis niisuguseid teadmisi, mitte ei ole vaja osutada konkreetselt mõnedele riikidele, aga oluline on see, et me teaksime, äh, mida te arvate ja et meie kui parlamendisaadikud saaksime siis oma riikides ja oma valitsustega koostööd teha. suur aitäh ja palun proua Intvelt. suur aitäh, esimees ja suur aitäh, härra volinik siin meie juures viibimast, tõesti hea on näha, kuivõrd te olete pühendunud terrorismivastasele võitlusele ja te olete meie juures tõesti viimasel ajal väga palju käinud, samas kui mõned teie kolleegid, ma ei hakka nimesid nimetama, ei ole siia mitte kunagi jõudnud. mul on neli punkti, millele tahan tähelepanu juhtida. esiteks on mul väga hea meel, et ole, et te pühendute kahe tuhande üheteistkümnenda aasta resolutsiooni raames paika pandud ülesannetele ja mul on kahtlemata väga hea meel teile kõikvõimalikke ettepanekuid teha ja nõu anda, kui te peaksite seda soovima. nüüd teiseks äh, konkreetsemalt sada kolmkümmend miljonit eurot on viimase äh, nelja aasta jooksul kulutatud äh, reisi, reisiandmete teemale. kümme miljonit saja kolmekümnest on pühe, pühendatud äh, riiklike süsteemide vaheliste ühenduste loomisele siin ei ole teil vaja praegu kohe vastata, aga võib-olla saate vastata kirjalikult. nimelt ma tahaksin teada, kuidas see raha on täpselt kulutatud, kuidas liikmesriigid on kaasrahastanud ning eriti huvitab mind äh, interkonnektiivsuse probleem ning ma tahaksin ka teada, kuidas te saate infot nende süsteemide tõhususe ja toimimise kohta Äh, siinkohal äh, on olukord täpselt samasugune, nagu oli andmetega. liikmesriigid peavad infot andma, aga nad ei ole siiamaani sugugi vaevunud seda tegema. kolmas punkt on see, et turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks on olulise tähtsusega, see on esmatähtis, et liikmesriigid vahetaksid omavahel informatsiooni. kas teile ei tundu, et praegusel hetkel on suhteliselt suur oht selles, kui me siin räägime julgeolekust. mõned liikmesriigid ei mõista kui oluline see on ja seetõttu nad ei täida kõiki õigusriigi põhimõtteid. kuidas me saame siis loota, et liikmesriigid oma vastastikku õigussüsteeme austaksid ja usaldaksid, kui mõni liikmesriik on uurimise all, sellepärast et komisjonile tundub, et õigusriik on ohus? viimane küsimus. ma olen lugenud heitmetega kauplemise süsteemiga kaasnevat vast hiiglaslikust käibemaksu pettusest, räägitakse kümnetest miljarditest eurodest, mis on kuidagi suunatud terrorismile, on üsna selge, et näiteks Itaalias ja Saksamaal toimuvad riiklikud uurimised selles valdkonnas, Holland samuti on kaasatud ja mina olin tõepoolest äärmiselt hämmingus, ma olin hämmingus, kui ma sellest lugesin, sest me räägime hiiglaslikest rahasummadest. ja samas me üritame iga väiksematki eurot jälgida, mida kulutab iga meie kodanik, aga nüüd niisugune hiiglaslik pettus, ma tahaksin teada, kas äh, komisjon kavatseb ka uurimuse, uurimise algatada ja võtta ühendust nende liikmesriikidega, kus need pettusid toimusid? Äh, suur aitäh! ma tahtsin küsida tegelikult äh, terve rea küsimusi, aga need on juba enamasti kõik ära küsitud, eelkõige mis puudutavad reisijate infot ja seda, et liikmesriigid ei ole tegelikult alustanud veel selle valdkonnaga tööd. ma tahan natukene puudutada seda, mida te radikaliseerumisest rääkisite. mul on väga hea meel, et te rääkisite eh, just rohujuurte tasandil radikaliseerumisega võitlemisest. siinkohal ma tahan rõhutada, et tõesti oluline oleks pöörata tähelepanu spordile. sport on tegelikult valdkond, mis tõsiselt peaks aitama kaasa eh, inimeste radikaliseerumise vastu võitlemisele ma tahtsin veel puudutada küsimust radikaliseerumise kohta vanglas, sest on üsna selge kõikjalt liikmesriikidest äh, tulnud tõendite kohta, et vanglas toimub väga-väga palju äh, radikaliseerumist. Euroopa Liidu pädevusse kahjuks ei kuulu vanglate tingimused, aga oleks väga huvitav kuulda, mida teie selle kohta arvate. järgmine punkt kõik, millest te rääkisite, on kaitsega seonduv ja kahtlemata me peame tegelema eelkõige kaitsega, aga samas äh, teataval määral on oluline ka ofensiivsus, me näeme erinevaid, erinevaid intsidente, me ja seetõttu ma tahaksingi küsida, missugune on teie plaan võib-olla vali-, valitsustega koostööks, kõikide muude terroristlike ilmingute vastu võitlemiseks. suur aitäh ja nüüd proua Kall. suur aitäh, härra King ja suur aitäh teie ettekande eest. ma arvan, et me oleme kõik nõus, et teil on äärmiselt oluline mandaat ja igati aktuaalne mandaat ja ma soovin teile ka kõikvõimalikku edu teie töös aga mul on raporti kohta üks küsimus, e, nimelt infosüsteemide ja koostöövalmiduse kõrgtasemelise töörühma raportile. ma tahaksin küsida, missugune on järgmine samm, mida kavatseb Euroopa edasi teha, kas koostada teekaardi selles valdkonnas, e, kas tuleb välja seadusandlik ettepanek komisjoni poolt nendes küsimustes? nüüd teine küsimus on PNR-i rakendamise kohta, mida on nimetanud Eh, nii mõnedki kolleegid, tahaksin küsida, eh, kus maal selle rakendamine on praegu, millises faasis me oleme? nüüd eh, radikaliseerumine. radikaliseerumine on minu arust tõesti ka väga olulise tähtsusega teema ja tahaksin küsida, missugused on teie plaanid internetipõhise radikaliseerumise vastu võitlemiseks. aitäh ja proua Pihlspek! Euh, aitäh, esimees, härra volinik, kallid kolleegid, esitan ühe kiire küsimuse. me rääkisime sel ajal, kui te ametisse asu, asusite kaks ähm, kuud tagasi ja teie kuulamise ajal ka küberjulgeolekust ja te rääkisite ühest mõistest, mis oli minu jaoks päris äh, kummaline, ehk siis küber, kübervastupidavuse mõiste. Äh, sellest äh, on üht-teist ka pärast seda räägitud, võib-olla te saaksite üksikasjalikumalt selgitada, mida te selles valdkonnas kavatsete ette võtta, arvestades küberrünnakute äh, sagenemist äh, ja küberpiraatluse levikut. nii et äh, see kõik on minu jaoks veidi võõras valdkond, ma ei ole ise selles valdkonnas spetsialist ja see, et teatud ühendused ähm, loovad iseenesest juba küberrünnakuid, tehniliselt selline võimalus, et kuidas te ähm, täpselt selle valdkonnaga soovite ähm, tegelema hakata pär-, kaks kuud pärast ametisse asumist? kolleeg Depree, palun. Äh, aitäh, esimees tere tulemast, härra volinik, kolm märkust minu poolt, esiteks te ütlesite, mul on selle üle hea meel, et te hakkate jõupingutusi suurendama selles osas, mis puudutab reisija infosüsteemi tugevdamist. on ka viimane hetk selle tegemiseks. meil on tegemist väga pakilise vajadusega ja rääkisite sellest, et äh, aasta lõpuks äh, soovite midagi selles, äh, mingeid edasiminekuid näha, see on küll skandaalne. lisaks sellele see reisija info süsteem peaks põhinema infovahetusel ja ma esitasin ka komisjonile küsimuse selle kohta, et milline peaks see infovahetuse tingimused olema. komisjonilt sain vastuse, et ei ole veel täpselt paika pandud sellist ühtset protsessi või menetlust äh, Ehm, millega siis, kuidas siis täpselt äh, liikmesriigid ka neid äh, kriteeriumeid hindaksid. ja minu küsimus äh, on selline, et meil peaks olema tõepoolest asjasse puutuvate andmete vahetus. kas ei oleks võimalik siis paika panna mingisugune terrorismi tuvastamise kriteerium oleks üks nendest asjasse puutuvatest kriteeriumidest, seda ei ole siin mainitud. teine küsimus, no mis puudutab äh, Schengeni piirikoodeksi artiklite seitse eh, seal räägitakse ka Euroopa Liidu kodanike kontrollist, meil on eh, neid erinevaid identifitseerimisvahendeid kakskümmend seitse, eh, erinevad, kakskümmend seitse erinevat süsteemi, kuidas te sooviksite, et inimesed, kes peavad selle teemaga tegelema ja kontrollima, et nad äh, suudaksid seda olukorda kuidagi hallata, kuidas me seda olukorda peaksime muutma. Need isikutunnistused on tegelikult kõige enam võltsitud dokumendid ja kõige lihtsamini võltsitavad dokumendid, nii et äh, selles äh, valdkonnas peaks kindlasti meie julgeoleku suurendamiseks äh, midagi ette võtma, aitäh um,. And Mrs Lauriston, please. Thank you, Commissioner, <coughs> for giving us this information aitäh, minu küsimus on selgitud äh, selle küsimusega, mille esitas just proua Kriisbeck, aga tahtsin küsida äh, seoste pärast, seoste kohta äh, digitaalvaldkonnaga, me räägime siin küberteemadest, aga kui me räägime siin näiteks e-kaubandusest, postiteenustest, need kõik on eraettevõtete Äh, osutada ja me peame laiemalt käsitlema digitaalset turvalisust kui seda, äh, sellist, et kas on mingeid uusi arenguid, kas on ette näha mingit koostööd digitaalvaldkonna eest vastutava volinikuga, sellepärast et äh, on väga palju uusi ohte ja minu teine küsimus puudutab deradikaliseerimist äh, või radikaliseerimist äh, kui osa infosõjast, mida peavad kolmandad riigid. Äh, see on seotud vastuluurega, meetmetega, mis ei puuduta otseseid meetmeid, vaid Euroopa võimekuse ja vastupanuvõime süstemaatilist vähendamist ja paar kuud tagasi või eelmisel aastal saime me Europolilt teavet uue üksuse kohta, mis tegeleb äh, kontranarratiiviga ja tegeleb just nimelt sellise infosõjaga. kas te võiksite palun rääkida ka sellest ja selle töö rahvusvahelistest aspektidest, aitäh! aitäh, Marju ja härra Dias de Meira, palun! aitäh! härra esimees, ja tänan loomulikult ka volinikku. julgeolek on prioriteet. kui me tahame võidelda nendega, kes tahavad äh, hävitada meie vabadust, äh, siis äh, prioriteediks on terrorismivastane võitlus ja ma tahan öelda midagi, mida teie ilmselt ei taha kuulda. Mosul on nüüd äh, piiramisrõngas ra-, rünnatakse Rakat ja kõik ähm, kommunikatsioonid Mosuli ja Raka vahel on katkestatud ja Daeshi hävitamine on vältimatu. see tähendab aga kindlasti seda, et tul-, tulevad rünnakud äh, meie territooriumil, mida me ei suuda vältida. see kindlasti tuleb, kuna ISIS on meeleheitel. ja see puudutab äh, loomulikult meie julgeolekut, see puudutab meie julgeoleku defineerimist ja seetõttu ma tervitan neid erinevaid jõupingutusi, mida tehakse aga omalt poolt viitaksin nende jõupingutuste mõningatele aspektidele. ma olen nõus proua Sargentiniga, kes ütles, et terrorismi rahastamist ei saa alati käsitleda, kasutades rahapesu vastaseid instrumente, meil ei ole korralikke instrumente üldse selle jaoks ja seetõttu äh, härra volinik. ma oleks tahtnud teilt kuulda, et mida te kavatsete teha terrorismi rahastamise keerukamaks muutmiseks ja veel üks teema, millega ma olen aastaid tööd teinud, te ütlesite, et varstu, varsti komisjon tuleb äh, välja reisilubade süsteemiga, kuidas äh, see hakkab välja nägema ja ma teen vahet nende äh, dokumentide vahel, mis on puudat-, mis puudut-, mis on puud-, mõeldud isiku tuvastamiseks ja reisidokumentide vahel. minu, olen huvitatud reisidokumentidest, meil oleks vaja uut mudelit nende jaoks ja tore oleks, kui te saaksite seda teemat käsitleda. aitäh ja proua Gabriel, palun! aitäh, härra esimees, aitäh, härra volinik, et olete siin, aitäh kõik kogu selle olulise info eest, mida te meiega jagasite. tahaksin kõigepealt rääkida radikaliseerumise ennetamisest, ma arvan, et te õigusega äh, rõhutasite seda suurt tööd, mida teeb RAN ja liikmesriigid peaksid kasutama seda äh, võrgustikku ja teabevahetamisvõimalust ja te õigusega ka rõhutasite kohalikku tasandit väga oluline on äh, just nimelt äh, kohalik tasand ja minu küsimus on, et mida te kavatsete teha selleks, et tagada, et äh, need meetmed, mida võetakse, on kooskõlas väljakutsetega ja teine asi, mis puudutab radikaliseerumise ennetamist internetis. Europoli programm tundub olevat tõhus, aga kuidas julgustada liikmesriike, et nad äh, kasutaks seda üksust ja teine küsimus puudutab äh, teabevahetust, seda on minu kolleegid juba korduvalt siin rõhutanud, aga mina tahaksin rõhutada andmete koostalitlust ja teabevahetust, ma tervitan kõrgetasemelist äh, ekspertide rühma, aga milline on äh, nii piits kui präänik, et liikmesriigid võtaksid vastutuse ja äh, oluline on ka andmete analüüsimise võimekus, kui meil on andmed, aga me ei ole võimelised neid äh, töötlema, siis see on samuti probleem, kas teil on ette nähtud äh, mingeid koolitusi või täiendavaid vahendeid selle jaoks? aitäh ja lõpetuseks proua Jimenez Becerril, palun. aitäh ma tänan volinik Kingi selle eest, et ta meie juurde tuli. ma arvan, et ta, tal on väga suur roll äh, selles, et anda nägu julgeolekuagendale. sest äh, me kõik ju tegeleme terrorismivastase võitlusega, paljud kolleegid on äh, juba öelnud, et väga raske on sellega tegeleda. ma tulen just tagasi ÜRO-st ja kohtusin seal Terrorist Action Force'i esindajatega ja selge on see, et ISIS või Daesh on väga suureks probleemiks, et äh, kui nad äh, Mosulist välja tõngitakse, äh, tõrjutakse, kas nad, kuhu nad siis lähevad, et kas nad tulevad Euroopasse? meil ei ole ka ühtset terrorismi definitsiooni, ei ole ühtset lähenemist terrorismivastasele võitlusele ka mitte siin Euroopas ja veelgi vähem on seda, kui tegemist on koostööga rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu näiteks ÜRO. meil on vaja terrorismi definitsiooni, neli sammu on selleks väga oluline, esiteks ennetamine, uurimine, hukkamõistmine äh, ja kohtuprotsessid ning äh, väga oluline on koostöö ÜRO-ga äh, selleks, et saavutada konkreetseid tulemusi kolmandate riikidega tehtavas koostöös ja tahaksin lõpetuseks rõhutada, kui olulised on ohvrid. me praegu just koostame direktiivi ja terrorismi ohvrite teema ei ole nii palju äh, tähelepanu saanud, kui peaks. terrorismi definitsiooni ei ole äh, tahetud äh, sinna direktiivi panna. ma oma muudatusettepanekus number kolmkümmend kolm rõhutan ma seda, kui olulised on ohvrid. Nad on väga olulised ka selleks, et aktiivselt terrorismi vastu võidelda äh, ja väga oluline on minu meelest ka see, et oleks Euroopa koordineerimiskeskus terrorismi vasta-, äh, terrorismi ohvrite ähm, toetamiseks, sest ähm, seda on väga keeruline koordineerida praegu. aitäh, kas te nüüd äh, vastaksite küsimustele, ma tean, et mõningatele küsimustele saate ka pärast kirjalikult vastata, aga palun püüdke vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik aitäh, aitäh, et äh, tegelete nende teemadega. ja see on selliste mõttevahetuste, mis loodetavasti on regulaarsed, äh, heaks küljeks, et äh, ma saan teada uusi asju, väga paljusid uusi asju. Mm et kui, kui nende asjade kohta, mille kohta ma praegu täpselt vastata ei saa anda, annan selle hiljem. palun vabandust, kui meil ei õnnestu siin äh, kõigi nimesid äh, seostada küsimustega, mõningaid asju mainiti ka mitu korda ja mul on vähe aega. me võime, kui kõik nõus on, siis me võime veidi ka kauem rääkida volinikuga kui kolmveerand kaheteistkümneni, ütleb esimees Eh, esiteks oli terve rida küsimusi, mis puudutasid reisidokumente. terve rida saadikuid rääkis eh, sel, nendest ehm, härra Dias de Meira, Meira rääkis erinevatest reisidokumentide puudutavatest aspektidest. jah, ma arvan, et eh, see on problemaatiline. on pädevuse piiranguid, mida me peame järgima selles valdkonnas nagu ka teistes valdkondades äh, ja on mõningad julgeolekuprobleemid, mida, mille osas ma tahaksin teatavat edasiminekut saavutada koos oma kolleegi volinik Jourovaga. ID-kaardid on väga oluliseks osaks selles, sest nagu te väga hästi teate, Euroopa Liidu kodanikud saavad oma ID kaartidega siseneda Euroopa Liitu, Schengeni alasse, nad saavad äh, ka lahkuda mõningatesse kolmandatesse riikidesse ja kõik, kõikide riikide ID-kaardid ei vasta samadele turvalisuse ta-, nõuetele ja mõningaid neist on lihtsam äh, võltsida kui teisi. see ei ole lihtsalt riikliku julgeoleku probleem ja ma arvan, et meil on vaja midagi ära teha selles küsimuses. nii et ma tahan toetuda kolleeg Jourovat äh, uurimuses, mida ta kavatseb koostada mis äh, käsitlebki äh, elamislubade ja identi-, isiku tuvastamisdokumentide turvalisust, millele siis järgneksid järgneval aastal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ka ettepanekud. ma arvan, et see on riigiülene julgeoleku küsimus sellega seonduvad ka mõningad teised dokumendid, äh, probleemid, nagu näiteks ka algdokumentide äh, Äh, allikdokumentide küsimus ja seal tekib samuti pädevus, äh, pädevuse probleem. ja eelnevalt oli veel üks küsimus, mis on seotud äh, mõningate teiste e, e küsimustega, mis seonduvad SIS-iga, e Schengeni infosüsteemiga. me viisime läbi hindamise ja sellele alusel siis tuleme välja esimese komplekti muudatustega, mis, kuidas seda süsteemi muuta. ma ütlen just, et esimese komplektiga, sellepärast et tulema, ma kavandan ka teist muudatuste komplekti, mida ma arutan enne ka teist, teiega ja aluseks võtame siis kõrgetasemelise ekspertide rühma tulemused järgmisel suvel aga esimene muudatuste komplekt puudutab siis äh, välja pakutud muudatus, ettepanekuid, mis äh, puudutavad äh, sõrmejälgi, uut häiret häirete süsteemi, äh, näiteks kui on olemas äh, isiku sõrmejälje andmed, aga muid andmeid ei ole ja see on kindlasti väga oluline seoses kuritegevuse ja terrorismivastase võitlusega. ja loomulikult me peame tagama selle, et äh, oleksid olemas meetmed ja menetlused, et mis tagaksid selle, et neid andmeid ei säilitataks kauem, kui peab. on olemas terve rida ettepanekuid, aga üks oluline ettepanek on tagasisaatmise otsuste parem jõustamine ja sissesõidukeelu äh, parem jõustamine. nii et kui keegi on tagasi saadetud või kui kellelegi on kehtestatud sissesõidukeeld, siis, äh, mis on ka registreeritud, siis nad ei saaks tagasi tulla ja ka seda tehes peame me jälgima seda, et äh, isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua kui vaja nii kaua, kuni on vaja selliseid keelde jõustada. ja on ka teisi asju, mis seonduvad SES-i läbivaatamisega. mõned on sellised ettepanekud, mille me, millega tuleme välja hilisemas faasis järgmisel aastal. proua Tšinitši ja teised äh, ja proua Jimenez Becerril rääkisid ohvritest ja lühidalt käsitlesin seda ka ise oma sissejuhatavas sõnavõtus. ma olen teinud koostööd ohvrite toetusvõrgustikega, ma arvan, et nad teevad väga head tööd, ma tahan nendega tihedat koostööd teha, osaleda nende kohtumistel, selleks, et üritada tagada seda, et me selgelt keskenduksime ohvritele kui me arendame seda tegevuskava, aga on üks asi, mida tahtsin esile tõsta, sest ma arvan, et see on väga keerukas. ja see puudutab tööd ohvritega selleks, et aidata välja töötada vastunarratiive, eriti kui tegemist on radikaliseerumise vastase võitlusega. ma arvan, et kõige mõjusamad äh, tunnistused selleks, et võidelda radikaliseerumisega, ongi pärit äh, ohvritelt ja ma mõtlen seda väga laias mõttes. näiteks äh, selleks, et haarata neid emasid, kelle lapsed on radikaliseerunud, sõitnud Iraaki, aga ainus võimalus neid kaasata on siis tõesti me peame tõesti vaatama, et meil oleksid meetmed, mis võimaldaks äh, ohvreid kaasata, et nad sooviksid osaleda sellises vastunarratiivi koostamises. ja põhjus, miks ma sellest räägin, on just nimelt see, et see on väga oluline osa meie radikaliseerimise vastasest tööst. paljud teist mainisid äh, seda, küsisid, mida me teha kavatseme konkreetsemalt RAN-i äh, ka seoses, äh, mida me kavatseme teha vanglatega, vanglates radikaliseerumise vastu, kasutada, kuidas kasutada sporti, kuidas kasutada naisi ja lapsi ma arvan, et me kõik loodame, et äh, kui Daeshi äh, vastu või õnnestub edu saavutada, siis me peame tegelema mitte ainult tagasipöörduvate võitlejatega, vaid ka nende perekondadega, nii et meil on terve rida tegevusi, millega me peame tegelema RAN-i kontekstis. vanglate osas ei ole mingit lihtsat äh, lahendust, äh, on ter-, väga lai arutelu äh, liikmesriikidega, mõning-, mõningates liikmesriikides tegeldakse selle teemaga rohkem kui teistes, ma arvan, et meil on vaja analüüsida kogemusi süvitsi, kaasata neid liikmesriike, kes kõige rohkem on siseriiklikul tasandil selle valdkonnaga tegelenud ja vaadata, mida me saame õppida sellest tööst. me ei ole minu arvates piisavalt teinud äh, seda, et me ei ole piisavalt äh, kaasanud sporti oma radikaliseerumise vastase võitluse meetmetes, kui vaadata, mida ütlevad inimesed, kes sellega tegelevad, nad ütlevadki, et sport on üks peamistest meetoditest, kuidas inimesteni jõuda. ma arvan, et kui tegemist on selle RAN-i noorte projektiga, siis eh, seal me saame just eh, küsida noorte käest, eh, kuidas leida loomingulisi lähenemisi, kuidas sellele, kuidas võidelda radikaliseerumise vastu. ja oli terve rida küsimusi, mis puudutasid teabevahetust, seda, kuidas me äh, hakkame kasutama kõrgetasemelist ekspertide rühma ja kuidas me tagame selle, et kõrgetasemelise ekspertide rühma tulemustega jätkatakse tööd. minu esimene vastus on, et me kavatseme kiirendada kõrgetasemelise ekspertide rühma tööd, nii et äh, me saame esimese aruande neilt juba detsembris, ma arutan seda aruannet teistega ja kui on mingeid praktilisi elemente, mida, millega me saame edasi tegutseda, ma loodan, et see nii läheb, ma mainisin äh, seda, siis me ei oota järgmise suveni, et neid äh, ellu rakendama hakata, vaid tegeleme sellega juba varem koos teiega. ja oli küsimusi, mis puudutasid internetis radikaliseerumist. ma tahtsin rõhutada seda, kui oluline on, kui oluline väljakutse see on ja seda, et me teeme tööd liikmesriikidega ja internetiteenuse pakkujatega Euroopa Liidu internetifoorumi kontekstis selleks, et äh, üritada leida ja võimalusi tegutsemiseks, et oma jõupingutusi suurendada. Euroopa Liidu internetifoorumi kohtumine toimub detsembris. ma kõik, ma sooviks innustada teid osalema sellel ma innustaks äh, ka äh, esimest äh, siin osalema selles, osalema ka kõrgetasemelise ekspertide rühma tegevuses ja need edusammud, mis ta, mis on suunatud sellele, et internetist tea, sisu maha võtta, selles osas on tehtud edusamme, on inter-, Euroopal on väga palju ähm, sisu tuvastanud, mis tuleb maha võtta, on, kohati on tegemist kriminaalse sisuga ja me saa, suudame maha võtta umbes üheksakümmend protsenti leitud materjalist, aga viisteist tuhat lehekülge on väga palju, aga propagandamaterjalide hulk on selline, et tegemist on ainult tilgaga ookeanis äh, ja üks asjadest, mida me saame loodet-, milleks me saame loodetavasti internetifoorumit kasutada, on see, et me laiendame dialoogi internetiteenuste pakkumisjatega, et mida me saame teha, et võttes arvesse selle materjali hulka ja seda, et see tuleb peamiselt Euroopa Liidust väljastpoolt ja siin äh, proua Lasten ka esitas küsimuse, et mida teha sellise materjaliga, väga oluline on äh, pidada mõttevahetust kolmandate riikidega, ähm, selles osas, kuidas võidelda sellise materjali vastu ja ka tegelen koos proua Malmströmiga äh, Äh, sellega, kuidas laiendada koostööd kolmandate riikidega. oli ka küsimus, mis puudutas terrorismi rahastamist. Äh, härra Dias de Meira küsis seda ja proua Sargentini varasemas küsimuste voorus küsis selle kohta. on äh, suuri väljakutseid, mis sellega seonduvad. vaja on parandada koos-, tööd terrorismi rahastamise vastu võitlemisel, isegi kui summad on väiksed, ja raske on nende liikumist jälgida, siiski on see väga kasulik meile, kui me üritame raha liikumist jälgida, teeme koostööd muuhulgas Europoliga selles osas, et mis puudutab nende terrorismi rahastamise jälgimise mehhanismi tõhusust ja see on andnud meile väga palju juhtlõngu, muuhulgas ka Brüsseli ja Pariisi rünnakute uurimiseks. ja rahastamise äh, jälgimine on potentsiaalselt tõesti väga äh, väga oluline ja sellepärast tahan selle teemaga teie juurde tagasi tulla. Äh, et, et kas oleks vaja Euroopa Liidu tasandil selleks veelgi enam ära teha. ja mis puudutab härra Bone'i, Bone'i küsimust, et milliste äh, tõketega me kokku puutume, kui me selle tööga tegeleme, te teate, millised need äh, tõkked on, peamiselt on tegemist äh, siis sellega, et vaja on luua usalduse õhkkond, äh, et saada üle äh, vastumeelsusest oma andmeid äh, jagada, et meil oleks süsteem, mis võimaldaks äh, sellist äh, koostööd tõhusalt teha, ükskõik kas tegemist on broneeringu, info või teiste valdkondadega. ja ma võtan teadmiseks selle, millest rääkis härra Depree, mul praegu ei ole võimalik teile vastata, aga hiljem teeme seda ja kolmandaks on väga oluline neid äh, süsteeme korralikult rakendada. Te teate väga hästi, et see praegu ei toimi ja tahame teha teiega koostööd, et äh, seda saavutada, aitäh. aitäh, härra volinik. kahjuks aega meil piisavalt palju ei ole, aga tahaksin mainida kahte asja. kolleegid võib-olla mäletavad, et me tahtsime, et meil oleks äh, struktureeritud julgeolekualane dialoog. see väga ilmselge on, et liikmed on rääkinud asjadest, volinik samuti rääkis neist, näiteks ähm, broneeringuinfo andmed, jul-, andmete ju-, turvalisus, see, meil on vaja neid asju põhjalikumalt arutada, meil on vaja tõesti struktureeritud dialoogi, kus meil oleks rohkem aega, et süvitsi minevalt neid küsimusi arutada, ma arutan seda koordinaatoritega ja loodetavasti õnnestub meil kunagi mingi selline kohtumine korraldada. aitäh äh, teile teie aja eest, aitäh kolleegidele suurepäraste küsimuste eest ja palun vabandust, vabandan nende kolleegide eest, kes ei, ei saanud oma küsimusi esitada, aitäh, äh, volinik King! Colleagues, sorry, sorry to keep you waiting to those of you who've come. kolleegid, ähm, vabandust, et pidite ootama, kui kõik on valmis, siis saame kohe hääletuse juurde minna, kas kõigil on hääletuskaardid olemas? andke sellest kohe praegu märku. kõigil on olemas, tundub? Läheme siis kaheksanda päevakorrapunkti juurde, mis on elektrooniline hääletus digitaalse sisu ähm, osutamise lepingud. Marju, kas soovid midagi ennem öelda, kui läheme hääletuse juurde? tahaksin lühidalt meenutada, et tegemist on esimese võimalusena osaleda uue andmekaitsemääruse ellurakendamises ning standardite väljatöötamises. meie eesmärgiks libekomisjonis oli see, et andmekaitsemäärus ähm, rakendatakse, seda rakendatakse täielikult, mitte ainult äh, mingisuguse ähmase üldise lauseta, ilma kahjustamata ühte või teist äh,, Äh, vaid et me räägiksime selgelt äh, igasugusest digitaalsest sisust, äh, räägime tarkvarast, räägime muusikast ja nii edasi, et see kõik oleks osa nendest uutest praktikatest. ma tänaksin kõiki meie meeskonnas variraportööre. me kõik töötasime väga positiivses õhkkonnas, me olime ka os-, osalesime ka selle määruse väljatöötamisel ja tundsime seetõttu vastutust äh, ka sellega tegeleda. tegemist oli keeruka protsessiga, loodan, et tulemus on positiivne. Läheme nüüd ähm, äh, hääletuse juurde, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kolleegid, palun hääletage. hääletus algas nii, Anna Komesil on nüüd piisavalt aega, et kaart masinasse panna. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kümme hääletus lõppes. vastu võetud äh, muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, üheksakümmend, hääletus algas. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa null, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. üheksakümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud Äh, muudatusettepanek üheksakümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, äh, kas on mingeid raskusi? või on kõik korras? kompromiss kaks. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. Äh, ma vaatan lihtsalt Rahvapartei poole, kas kõigil äh, Rahvaparteis ei ole probleeme sellega, et härra Koelju ei hääleta? kompromiss äh, üksteist, hääletus algas hääletus lõppes. kompromiss üksteist vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss kolm, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud muudatusettepanek sada kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. sada kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud äh, sada seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. sada kakskümmend kaks, hääletus algas. Ähm, muudatusettepanek sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kakskümmend neli nüüd hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes. It's carried. Compromise six, the vote is open. kompromiss kuus. hääletus lõppes Mm, muudatusettepanek viisteist. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend üks hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd sada kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kolmkümmend kuus, hääletus algas. vabandust, ütleb esimees. sada kolmkümmend kuus, sada kolmkümmend seitse koos, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. sada nelikümmend, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud sada nelikümmend üks, hääletus algas lõppes, vastu võetud. sada nelikümmend kaks, hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud. kompromiss seitse, hääletus algas, lõppes, vastu võetud. kompromiss kaheksa hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd sada viiskümmend kolm, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada viiskümmend neli ja sada viiskümmend viis, need on identsed. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. sada viiskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kuuskümmend, sada kuuskümmend üks, identsed. hääletus algas lõppes. vastu võetud. sada kuuskümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. sada seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada seitsekümmend kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. sada seitsekümmend kuus osade kaupa hääletus, esimene osa. hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. muud ähm, põhjenduspunktid me ei saa neid kahjuks äh, ühe plokina hääletada, seetõttu muudatusettepanek kakskümmend üks. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, hääletus algab, lõppes, tagasi lükatud, kakskümmend kolm, hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud kakskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend viis, vabandust, jaa, kakskümmend viis, ütleb esimees. hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend kuus, hääletus algab. hääletus lõppes tagasi lükatud kakskümmend seitse, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek üks ja muudatusettepanek kolmkümmend kolm identsed, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend viis, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend kuus, hääletus algas, tagasi lük-, äh, lõppes, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, hääletus algas, hääletus lõppes, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, hääletus algas, hääletus lõppes, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend üks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, hääletus algab lõppes. vastu võetud äh, põhjenduspunkt äh, äh, viisteist, muudatusettepanek nelikümmend seitse. lõppes, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa ja viiskümmend muudatusettepanekud identsed, hääletus algas lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt kaheksateist, muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakskümmend, põhjenduspunkt kakskümmend üks, muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud põhjenduspunkt kakskümmend kaks, äh, muudatusettepanek neli, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis. lõppes. hääletus. tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, hääletus algas lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuus puudutab põhjenduspunkti kakskümmend seitse, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend üks, kuuskümmend kolm ja kuuskümmend neli hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa. lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsekümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitsekümmend kuus. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsekümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis ja kaheksa, kaheksakümmend kuus hääletusele kolleegid, ehk siis kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli plokina hääletame, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend kuus hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. ja nüüd muudetud kujul teksti osas hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, nelikümmend üks häält poolt, neli vastu, kaks erapooletut ja palju õnne proua Lauristinile! So, so we go straight to the next vote, next one. niisiis, lähme kohe järgmise hääletuse juurde. kolleegid, järgmine hääletus on Need on kõik väga kenad proua Gabrieli raport. niisiis, lähme kohe päevakorrapunkti juurde number üheksa. Need on erinevad kokkulepped lühiajalise viisa, lühiajalisest viisast loobumise eh, osas Euroopa Liidu ja erinevate väikeste saarte vahel Euroopa Liidu ja Kiribati vahel, Euroopa Liidu ja äh, Marshalli saarte vahel. kas proua Gabriel soovib ka korraks sõna võtta? ma tahtsin lihtsalt öelda, et tegemist on tõepoolest väikeste riikidega, kuid tegemist on äh, äh, Vaikse ookeani riikidega AKV riikidega, kes on ühinenud Cotonou lepinguga, nii et äh, ükskõik, kas siis väikeste või suurte riikidega on tegemist, me peame neile positiivseid signaale edastama, eriti kui me viisateemadest räägime, aitäh. kahtlemata. nii et suur tänu teile ja nüüd me läheme kohe hääletuse juurde, esiteks me ei saa kahjuks plokis hääletada, sest et äh, Kiribati mak-, Mikroneesia ja teiste saarte suhtes oleks lihtsalt äärmiselt lugupidamatu, kui me, kui me hääletaksime plokis, seetõttu teeme selle kiiresti ära. esiteks Kiribati. niisiis, kas kõikidel on olemas Kiribati leping ja hääletus on avatud, kas te teate kõik, kus Kiribati asub? no muidugi teate, no teie muidugi teate nii, hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne raportöörile. järgmine Mikroneesia, hääletus avatud, kolleegid. Mikroneesia hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on ka vastu võetud. järgmine on jällegi lühiajalisest viisast loobumine Tuvalu. ka hääletus avatud ja hääletus on lõppenud. see on jällegi vastu võetud ning viimane Salomoni saarte elanikele lühiajalisest viisast loobumine, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend neli poolt ja viimane Marshalli saarte osas hääletus on avatud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt ja erapooletuid ei ole. palju õnne raportöörile ning sellega meie hääletamine on ka täna lõppenud. suur aitäh teile, kolleegid, kannatlikkuse eest! and that is also the end of the ja sellega on lõppenud ka meie hommikupoolikune koosolek. suur aitäh teile, kolleegid, ja kohtume taas pärastlõunal kell kolm.